Uh, dear colleagues, ladies and gentlemen. kallid kolleegid, daamid ja härrad, kell on üheksa läbi kuus minutit ja me tahaksime, et meie kuulamiseks oleks meil piisavalt aega ja et aega jääks ka aruteludeks ja seetõttu alustagemgi kohe oma tööga. ja kui te lubate, siis äh, äh ma äh, tahaksin öelda teile, et tegemist on meie äh, komisjoni koosolekuga, mis äh, kestab äh, kolmapäeva hommikust äh, neljapäeva lõunani ja kõigepealt tahaksin öelda, et tegemist on esimese meie koosolekuga uue komisjoni ametiajal, mis on nüüd valmis ja valmis tegutsema. ja nüüd pärast ülemkogu otsust kliimapaketi osas kahe tuhande kolmekümnendaks aastaks on see ka meie esimene koosolek, see on väga oluline aspekt ja olukord. ja meie päevakord on ära toodud saadikute dokumentide hulgas, kui kommentaare ei ole selle kohta, siis on võimalik meil päevakorda muutusteta vastu võtta. tundub, et märkusi ei ole. ja neljapäeval neljapäeva äh, peale, eh, neljapäeva lõunal on viimane äh, punkte, muud kommentaarid, seal saab ka kommentaarid esitada. ja nüüd äh, juhataja teadaanded, koordinaatorid leppisid kokku, et mis puudutab COP kakskümmend, siis Äh, raportöör ja äh, koordinaatorid on ette valmistanud kompromissteksti, mis selle koosoleku ajal laiali jaotatakse ja äh, see on teie failides ära toodud. viimaste aastate menetluste kohaselt tuleks see saata ENVI juhatajale, mille osas me hääletame täna pealelõunal ja vabandust, ENVI komisjon hääletab täna pealelõunal ja me tahaksime neile saata oma seisukohad äh, ja me tahame äh, tulla välja ettepanekuga, mis seda ära suudab. kui vastuväiteid ei ole, siis äh, ma usun, et ma võin saata selle meiepoolse panusega ENMi komisjonile. Äh, tundub, et vastuväiteid ei ole, ehk siis me võime ähm, meie arvamuse siis ENMi komisjonile ka saata ja nüüd päevakorrapunkt number kolm, avalik kuulamine teemal Euroopa energiajulgeoleku strateeg-, energiajulgeoleku strateegia energia siseturu tingimustes. Äh, võttes arvesse tulevast energia siseturgu peaks siin äh, see teema olema, sellepärast et see ei ole veel lõpule viidud, liikmesriigid, presidenti ja äh, pisut osapooled lubasid juba kolm aastat tagasi seda ja saavutada see aasta kaks tuhat neliteist lõpuks ja seetõttu tundub mulle, et meil on veel kaks kuud aega, aga eh, liigume nüüd selle väga tõsise teema juurde meie energiasiseturg on peaaegu valmis saanud, mida meil vaja on, see on ilmselge, taristuid on vaja, see ei ole veel lõpule viidud, meil on vaja piiriüleseid ühendusi, kõik otsused energiakaubanduse ja energia ülekandmise valdkonnas Euroopa Liidus tuleb lõpule viia ehm, see puudutab näiteks taastuvenergiate toetuskava, ehm, Eh, ja muud sarnast, eh, kui me tõesti tahame eh, saavutada Euroopa Liidus energiakaubandust, me peaksime samm-sammult kaotama ära reguleeritud hinnad liikmesriikides, sellepärast et vastasel korral tekib küsimus, kuidas saavutada mm, siseturul avatud kaubandus. see kõik ei ole lihtne, me teame seda väga hästi ja liikmesriigid ei seisa lihtsa ülesande ees, aga meil on meie energiakolmnurk olemas, me teame seda väga mm, hästi, julgeolek, konkurentsivõimelised hinnad ning keskkonnakaitse, me teame seda kolmnurka väga hästi. ma pean ütlema ja te võite minuga mitte nõustuda, et äh, julgeolek on siiski kõige ähm, olulisem, sest et ilma energiata me mitte midagi teha ei saa. aga ma tahaksin Äh, siiski rõhutada ka kahte ülejäänud äh, sektorit, mis on väga olulised. kuid praegusel hetkel äh, me hakkame arutama Euroopa energiajulgeoleku strateegiat ja härra Saudalgas on valmistanud meil selle teemasele raporti, raportöörina meil on ka variraportöörid ja esimese panusena meie arutelusse on siis see teema meil käsitleda ja energiajulgeolek on ITRE komisjoni jaoks olnud alati väga oluline teema, me teame seda väga hästi. tegemist on meie esimese raportiga eh, uue parlamendi ametiaja jooksul ITRE komisjoni jaoks ja Ukraina kriis on praegu väga oluline teema ja ilmselgelt eh, kõik mõistavad, kui oluline teema see on Jacques Delors ja mina mõtlesime ka selle peale, kui me energiaühenduse äh, mõttega välja tulime neli aastat tagasi siin kojas ja raportöörid äh, toetasid seda mõtet, äh, samamoodi raportid ja deklaratsioonid tegid seda. proua Bobinska, proua Savela ja teised on siin olulist tööd teinud ma tahaksin nüüd lõpetuseks öelda, et äh, meil on nüüd äh, teatud järjepidevus äh, saavutatud, kui me räägime Euroopa energiaühendusest. see on energialiit, põhimõtteliselt on tegu sama asjaga Ähm, moto või slõugan on küll veidi teistsugune, võib-olla veidi parem isegi, energialiit on tugevam äh, slõugan, me mõistame seda väga hästi, energiaühendus võib-olla ei ole olnud nii tugev äh, kui energialiit kuid äh, nüüd meil on äh, komisjonis eri asepresident Energialiidu valdkonnas äh, ja see on ka esimene lähenemine sellele mõttele, sellepärast et meie oleme kindlad, et Energialiidus on energiajulgeolek just kõige olulisemaks küsimuseks. niisiis ähm, asume nüüd oma koosoleku juurde, meil on väga hea meel, et me saime külla kutsuda äh, paljud äh, professionaalid, äh, kes on siia tulnud kogu üle kogu Euroopa, suur aitäh teile, suur aitäh ka kuulamisel osalejatele, tegemist on avaliku kuulamisega ja seda on võimalik jälgida ka internetis Euroopa Parlamendi veebilehel ja kui te lubate, siis ma paluksin äh, raportööril mõne sõnaga äh, see arutelu sisse juhatada, kui te seda loomulikult soovite, te võite mm, jätta oma sõnavõtuga mm, arutelu lõppu. Äh, suur aitäh, lugupeetud esimees, te esitasite juba seda teemat väga selgelt ja seetõttu tahaksin mina vaid tervitada siin auväärseid kõnelejaid ja külalisi. Ähm, ma kindlasti kuulan neid väga tähelepanelikult ja analüüsin tulevast arutelu. Äh, teie, lugupeetud esimees, juba mainisite neid võtmetähtsusega teemasid ja mõisteid, mis siin on olulised. ma tahaksin äh, lisada omalt poolt lühikese märkuse äh, milliseks peab energiajulgeolek muutuma? kõigepealt, milleks ta ei tohiks äh, muutuda, ta ei tohiks muutuda ühte talve hõlmavaks strateegiaks. Äh, ta peaks muutuma tõsiseks äh, ja nähtavaks Energialiidu sambaks, sellest te rääkisite ka juba, härra esimees Suu,. suur-suur aitäh teile ja ma ootan põnevusega meie arutelu. suur aitäh Te saate sõna siis meie arutelu lõpus äh, selleks, et arutelu kokku võtta ja omapoolsete märkustega välja tulla. Äh, kui te lubate, siis ma ütlen, et äh, et meil on äh, kolm tundi ja viisteist minutit aega, me peaksime lõpetama kell kaksteist kolmkümmend, äh, sinnamaani meil mingisuguseid pause ei tule, see kõik on minu jaoks väga raske, aga loodetavasti ma saan hakkama. niisiis, meil on kolm tundi ja viisteist minutit aega ja ma palun nüüd kõnelejatelt, kes on siia tulnud üle kogu Euroopa, et te kõneleksite, kõneleksite kümme minutit Äh, piirduksid oma sõnavõttudes kümne minutiga ja siis kakskümmend minutit on meil küsimuste jaoks aega. Äh, kaks ähm, minutit küsimuse kohta, kui liiga palju inimesi soovib sõna, siis poolteist minutit küsimuse jaoks ning äh, pärast seda saate teie kui peamised sõnavõtjad ja esinejad siis sõna küsimustele vastamiseks niisiis, see on praeguseks kõik ja ma tahaksin öelda, et esimeseks kõnelejaks on härra Roomas Svedas, kes tuleb siia Rahvusvaheliste Suhete ja Poliitikateaduste Instituudist, mis tegutseb Vilniuse ülikooli juures Leedus ja et tema, ettekande teema on Euroopa energiajulgeoleku äh, ülesehitamine, saadud õppetunnid ning uued väljakutsed. me oleme põnevil ja sõna on teil. suur aitäh teile, härra esimees, lugupeetud Euroopa Parlamendi liikmed, daamid ja härrad minu jaoks on väga suur au see, et mul on võimalik täna sellise lugupeetud auditooriumi ees kõnelda ja ma tunnen, et see on väga suur au ka sellepärast, et ma olen olnud äh, nii majandus- kui energiaküsimuste diplomaat seda kakskümmend aastat, nüüd aga töötan ma sõltumatu isikuna ülikoolis, olen seal olnud kolm aastat ja seetõttu leian, et mul on võimalik teiega jagada väärtuslikku infot. ma tean ka seda, et aega on vähe ja seetõttu keskendun kolmele tähtsale punktile rahvusvaheline Energiaagentuur defineerib energiajulgeoleku selliselt, et energia on katkematult kättesaadav ja seda taskukohase hinnaga. energiajulgeoleku tagab see, et energiaallikad on mitmekesised, kuid energia tarnimine ka ainult ühest äh, välisest äh, allikast ei kujuta endast mingit probleemi, kui äh, energia tarnija ja energiatarbijate vahelised suhted on läbipaistvad ning äh, põhinevad äh, turuloogikal ja partnerlusel. kuid probleemid algavad siis, kui energiaallika omanik, eriti siis, kui ta on mittedemokraatlik, kasutab kurjasti ära või kuritarvitab oma positsiooni poliitilistel põhjustel. peale selle lakkab äh, majanduslik loogika, tavapärane loogika toimimast äh, siis, äh, kui algab mingisugune poliitiline või geograafiline võitlus. Venemaa praegune energiapoliitika näitab, et poliitilised eesmärgid on majanduslikest tähtsamad. see on reaalsus, mida illustreerib kahtlemata ka terve rida fakte, näiteks see, et on lõigatud ära energiatarne, et hinnapoliitika ei ole läbipaistev, et äh, on välja mõeldud erinevaid äh, gaasi vahendamise skeeme ja nii edasi. selline suur sõltuvus äh, Vene energiast suurendab veelgi Moskva poliitilist ja majanduslikku mõju energiat importivate riikide, näiteks Baltikumi üle. mis on aga selle poliitika eesmärk? endistes Nõukogude Liidu riikides kahtlemata äh, see, et soovitakse majanduslikku ülemvõimu ning samuti soovitakse olla globaalseks ähm, ähm, turukujundajaks. mida meie saame teha? välja töötada tugeva demokraatliku süsteemi ja järgida turumajanduse läbipaistvaid põhimõtteid. Kreml püüab muidugi demokraatiat ja liberalismi alla suruda ning Venemaa Föderatsioon, mis on mittedemokraatlik poliitiline süsteem, kuritarvitab oma domineerivat positsiooni energiavaldkonnas kõikides riikides, mis on äh, endise Nõukogude Liidu maad, aga nüüd demokraatlikud, ja püüab seda ära kasutada poliitilistel põhjustel. minu esimene sõnum teile on seega see, et Venemaa Föderatsioon püüab väärata praeguseni toimunud demokraatlikke protsesse või vähemalt juhtida nad nõndanimetatud halli äh, tsooni äh, kus äh, valitseb tugevama õigus ja äh, häbitu pluralism. selle järelduseni jõudsin ma lugedes Samuel B Huntingtoni ja Thomas Carrotersi töid. lugupeetud härra esimees, daamid ja härrad, juhin teie tähelepanu ka kaardile mille pealkirjaks panin Vene äh, mõjuala. Gruusia, Moldova, Ukraina, Valgevene ja Baltikum. kõikidel neil riikidel on ühine nimetaja. kõik nad äh, on, omavad äh, välispiiri Venemaa Föderatsiooniga. järgmisel kaardil näitan teile seda, mismoodi toimib Venemaa majanduslik, poliitiline ja sõjaline jõud. ja veel järgmisel kaardil näitan talle seda, kus kasutatakse diplomaatilist ja informatsioonialast jõudu, ehk siis kus toimub diplomaatiline ja infosõda ehk hübriidsõda. energia on hübriidsõja osa ja seda ei kasutata mitte ainult poliitilise relvana, vaid võttes arvesse seda, et äh, ta võib põhjustada palju kahju, tulebki öelda, et äh, selline poliitika on relv. töötades välja North Streami ja South Streami gaasijuhtmed, proovib Venemaa äh, saada, lõigata kasu Lääne-Euroopa riikidest ja äh, suurendada oma domineerimist Kesk- ja Ida-Euroopa riikides, sest äh, need juhtmed lähevad nendest riikidest maha, ka-, äh, mööda. kaks uut tuumajaama, mis tahetakse ehitada Vene, Valgevenemaal ja Kaliningradis vii-, vähem kui viiskümmend kilomeetrit Leedu riigipiirist, tähendab seda, et kolme Balti riiki püütakse mõjutada. peale selle ei tööta Venemaa välja mitte ainult enda projekte, vaid proovib peatada äh, alternatiivsed energiaprojektid, mida Kesk- ja Ida-Euroopas praegu läbi viiakse. seetõttu on minu teine sõnum teile see, et põhimõtteliselt iga uus energiaprojekt, millel on strateegiline tähtsus, satub igal juhul infosõjas löögi alla, sest äh, selle väärtust ja tähtsust püütakse kahendada, kahandada ning seda püütakse nii majanduslikus kui poliitilises mõttes hävitada. sellised rünnakud võtavad ähm, korraga neli suunda. kõigepealt äh, nooritakse tüli kohalike elanikega, siis äh, püütakse püütakse äh, kahjustada keskkonnaalaseid hinnanguid, projekti turvalisust ja seatakse küsimuse alla, kas see projekt on majanduslikult mõttekas. toon siin teile USA ettevõtte Chevroni näide, mis tegeleb Leedus kildagaasi kaevandamisega aga äh, kuigi ta võitis hanke, pidi ta Leedus taanduma, sellepärast et tekkisid konfliktid kohalikega ja äh, suhtlemine valitsusega ei sujunud. teiseks äh, oli meil kohalik tuumajaama projekt, mis aga politiliseeriti enne valimisi ja kolmandaks on kõigile ju teada, et LNG terminali projekti on samuti tabanud infosõda ja tegelikult ka poliitiline rünnak sellised rünnakud on pärast endise Nõukogude Liidu lagunemist tavalised ja jätkuvad kindlasti ka edaspidi. peale selle ei ole tihti aru saada, millisest, millistest vahenditest neid infokampaaniaid rahastatakse. seetõttu peaksid Euroopa Komisjon ja Euroopa Liidu liikmesriigid kindlasti seda arvestama ja mõtlema, milliste meetmete abil on seda tulevikus võimalik ennetada. daamid ja härrad, komisjoni teatis pealkirjaga Euroopa energiajulgeoleku strateegia on esitatud õigeaegselt ja selles on välja toodud mitmed väga olulised meetmed. vahetult eesseisvad meetmed põhjust, puudutavad eelolevat talve ja need on meile eriti vajalikud. üks neist tähendab, et me peaksime vaatama, millised on alternatiivsed gaasitarneallikad, sealhulgas LNG ja ma ütlen uhkusega, et ainult nädal aega tagasi, täpsemalt kahekümne seitsmendal oktoobril jõudis LNG terminal Leedu sadamalinna Klaipedasse. tegemist on nii-öelda hõljuva terminaliga, mille iga-aastane võimekus on äh, neli BCM-i äh, gaasi ja selle terminali nimi on sõltumatu lugupeetud Euroopa Parlamendi liikmed, kolmanda sõnumina tahaksin teile öelda seda, et Euroopa energiajulgeoleku strateegia põhiline väljakutse ei ole mitte väljaspool Euroopa Liitu, vaid seespool Euroopa Liitu. ja see seisneb selles, et Euroopa Liidu liikmesriikidel puudub piisav poliitiline tahe juhul, kui liikmesriigid ei suuda tegutseda ja saavutada oma tegevusega ka mingeid tagajärgi, jääb strateegia lihtsalt paberile. kahjuks on nii, et Euroopa Liidu kolmas energiaalane õigusloomeline pakett on, äh, ei ole äh, sidus. Gazpromi äh, South Streami projekt võtab Euroopa Nabucco projekti üle ning äh, septembris peatas üks liikmesriik ootamatult gaasitarne Ukrainasse. ka minu koduriik kaotas strateegilise investori kildagaasi sektoris, e, me oleme külmutanud tuumajaama projekti ja nii edasi. kõik see tähendab seda, et äh, poliitilist tahet ei ole piisavalt ja selle all kannatab Euroopa solidaarsus. lugupeetud Euroopa Parlamendi liikmed Euroopa Liidu energiaalase siseturu lõpuleviimine aastaks kaks tuhat viisteist ei ole ilmselt võimalik juhul, kui Euroopas ei ole tugevat äh, siseturgu, ei ole Euroopa tugev ka ülejäänud maailma silmis. seepärast pöördun ma teie poole ja kutsun teid üles kasutama teile antud volitusi ja tegema kõik teist oleneva, selleks et Euroopa julgeolekustrateegia ei jääks ainult paberile. selles kontekstis peab aktiivsemalt tegutsema ka Euroopa Komisjon. Euroopa Komisjon peab tagama, et Euroopa õigusloome ka ellu rakendub lugupeetud härra esimees, daamid ja härrad! oma ettekandes äh, tõm-, tõin välja kolm äh, põhilist väljakutset, mis meil seoses energiajulgeolekuga on. esiteks kasutatakse, kasutatakse energiat demokraatia ja liberalismi allasurumiseks. teiseks on energiasektor äh, pideva inforünnaku all ja kolmandaks puudub piis-, puudub piisav poliitiline tahe. sellised probleemid on rohkem kui meie tavapärane arusaamine sellest, mida energiajulgeolek üldse tähendab küsimus ei seisa mitte ainult selles, kuidas turgu juhtida või millised on turuprobleemid, küsimus seisab ka poliitilistes ja rahvusvahelistes suhetes. selleks, et neid küsimusi lahendada, on meil vaja ühte kõikehõlmavat vastust ja selleks vastuseks on Euroopa Liidu Energialiit. daamid ja härrad, mulle tundub, et me oleme sa-, saabunud ähm, sellisesse ajahetke, kus ähm, Euroopa Liidu Energialiidust rääkimine ei ole enam mitte kas küsimus, vaid me peaksime küsima, mida teha ja millal teha. suur tänu! aitäh ka teile! aitäh teile kõne eest! ja aitäh nende ettepanekute eest, mis te selles kõnes tegite! tõepoolest, energia on poliitiline relv me peame järgima ühisturu reegleid, need on väga olulised, meil on vaja välja ehitada piiriülesed ühendused ja samuti äh, on selge, et Euroopa Liidu energiajulgeoleku strateegia ei peaks olema lihtsalt dokument, vaid see tuleks ka ellu rakendada. ja seda tuleb teha võimalikult kiiresti. Euroopa Liidu Energialiit on vastus meie probleemidele, nii et äh, tänan teid veel kord ja nüüd avan ma äh, diskussiooni. suur tänu! aitäh teile selle väga põhjaliku analüüsi eest. Äh, eriti kuna see analüüs tuleb Ida-Euroopa riigist, aga mina tahaksin teie käest küsida. eriti selle lõpu kohta, nende lõpumõtete kohta kus te ütlesite, et Euroopa Liidu põhiline probleem seisneb poliitilise tahte puudumises ja et meil on vaja Euroopa Liidu energialiitu. ma tahaksin sellega seoses küsida, kas meie energiastrateegia ja kõik need jõupingutused on probleemiks ainult seoses Venemaaga? Venemaast rääkisite te väga põhjalikult. või võime me nendest probleemidest, mis te esitasite ühe Ida-Euroopa riigi seisukohast, kas me nendest probleemidest võime midagi õppida ka Euroopa ülese energiajulgeoleku strateegia jaoks ja mida täpselt me võiksime õppida, milliseid aspekte me võiksime rõhutada? aitäh! sõna saab variraportöör. suur tänu! aitäh teile selle analüüsi eest tegemist oli ettekandega, mis pani nii mõneski mõttes mm, aru pidama ja mõtlema ja äh, tõepoolest ma olen nõus, et paljud probleemid on Euroopal ühised. ma olen nõus teiega ka selles osas, et meil on vaja Euroopa Liidu energialiitu. ma palun teil pisut lähemalt rääkida sellest, milliste vahendite abil on see võimalik. ja täpsemalt sellest milline võiks teie meelest olla ähm, taastuvenergiate osakaal, juhul kui selline sõltumatus tõesti saavutatakse? ja kuidas saavutada suurem energiatõhusus? ma arvan, et me peaksime tõesti mõtlema energiasäästule, sest ka see äh, suurendaks meie sõltumatust, aitäh! aitäh! nüüd härra Jabor, kes on teine variraportöör. suur tänu! lugupeetud härra esimees ja äh, lugupeetud härra kõneleja, suur aitäh teile selle ettekande eest. ma nõustun teiega selles, et energialiit on probleemide lahendus. aga minagi küsin mitte, kas me vajame energialiitu, vaid millist liitu me vajame. ja seoses sellega, mida ütles härra Peterson kas piisab äh, sellest, et me loome energialiidu, mis käsitleb tegelikult ainult äh, fossiilkütustest saadavat energiat, äh, mis räägib peaaegu ainult gaasitarnest ja pisut ka naftatarnest ja mõnikord tuumaenergiast? selle strateegia alusel peaks olema nii, et kui me aastaks kaks tuhat kolmkümmend saavutame kõik, mis seal strateegias kirjas on, siis eh, Euroopa Liidu sõltuvus eh, fossiilkütustest, eh, gaasist, naftast kasvab veelgi. kas see on siis tõhus strateegia, mis tegelikult ei suurenda Euroopa Liidu sõltuvust? sõltuvust välistest turuosalistest kolmandatest riikidest, aga see suurendab ju igal juhul Euroopa Liidu sõltuvust fossiilkütustest. võib-olla oleks vaja sellist strateegiat, mis ennekõike keskendub energiatõhususe meetmetele ja taastuvenergiaallikatele, selleks et me tõesti suudaksime vähendada Euroopa Liidu sõltuvust tänane kohtumine valmistab mulle mõnes mõttes pettumuse. sest ma näen, et enamik kõnelejaid ja enamik äh, teemasid on seotud fossiilenergiaga, nafta ja gaasiga, nafta ja gaasitarnega. ning väga vähe räägitakse energiatõhususest ja taastuvenergiaallikatest. mina aga arvan, et need peaksid tegelikult olema Euroopa energiajulgeoleku strateegia keskmes aitäh, härra Anger, meie aseesimees, teil on sõna. suur tänu. võimalus, et Euroopa satub väljapressimise ohvriks, ei ole ju midagi uut, seitsmekümnendatel ja kaheksakümnendatel räägiti ka sellest ja eriti mures olid gaasist sõltuvad riigid. ma mäletan seda hästi ja mäletan hästi ka Lääne-Euroopa reaktsiooni ka siis räägiti sellest, et energia äh, tarneallikaid tuleb mitmekesistada, et vältida sellise kriisi taaspuhkemist. kui me vaatame tänast äh, olukorda, siis tegelikult on see hoopis teistsugune. meil on riike, kus on uued tuumaenergiajaamad ja on teisi riike, kus tuumaenergiajaamu suletakse. on riike, kus kildagaasi hea meelega kasutatakse ja selliseid, kus kildagaasist ei taheta mitte midagi kuulda on riike, mis suurendavad oma söetootmise võimekust ja teisi, mis seda ei tee. ja ma küsin endalt, kas mingisugune üle-euroopaline energialiit on üldse võimalik, kui me samas kiidame heaks selle, et iga riik otsustab ise, milline on tema energialiikide omavaheline osakaal. aitäh, kolleeg Baltšitis! suur tänu! ma tean, härra Švados, ma tunnen härra Švadost juba tükk aega ja tean, et ta on oma ala väga hinnatud spetsialist. Leedu ja ülejäänud Baltikum, aga eriti Leedu, pidid äh, rajama vedelgaasiterminali ja nüüd on nad proovinud õppida minevikus tehtud vigadest, sest kui me vaatame viimast viit aastat, seda ametiaega, mis oli eelmisel Euroopa Parlamendi koosseisul, siis te teate ju, härra esimees, kui raske oli saavutada edu energiasektoris. me proovisime küll tagada selle, et Baltikumi tunnustataks kui eriti äh, riskantset piirkonda, sellist piirkonda, mida energiakriis võib eriti tugevalt tabada ja ma nõustun siinkohal oma kolleegidega, et kui ülemkogu võtab vastu otsuse, et Baltikumis peab olema üks vedelgaasiterminal, siis on see hea, aga paraku on tõsi, et see terminal valmis alles aastal kaks tuhat kolmteist. ehk siis vähemalt kuusteist aastat oleme me veel sõltuvad peale selle puuduvad erinevate võrkude vahel piisavad ühendused. miks ei räägi me tuumaenergiasektori väljatöötamisest? või sellest, et seal ei ole piisavaid arenguid? eks tuumajaamade küsimus sõltub sellest, mida liikmesriik valib, aga ikkagi on tuumaenergia üks võimalus. lisaks on ka taastuvenergiaallikad üheks võimaluseks ja me peame kõik tagama, et meil oleks turvaline taristu ja taskukohane energia, mis muudab meid konkurentsivõimelisteks. ma soovin kõnelejalt küsida, mida teie arvate tuumaenergiast ja tuumasektori arendamisest? mida te arvate energiavõrgustikest ja äh, sellest, äh, kas äh, need peaksid kuuluma liikmesriikidele või mitte ja mida te arvate uuest vedelgaasi terminali projektist Baltikumi jaoks? kuidas me saame selle ehitada Läänemerre, kus ta võib ära külmuda ja me ei saagi teda kasutada? aitäh! suur tänu teile selle ähm, ettekande eest, te rääkisite väga palju Venemaast mis on mõistetav, võttes arvesse hiljutisi sündmusi. energialiit aga ei hõlma mitte ainult Baltikumi, vaid kõiki kahtekümmet kaheksat liikmesriiki, kaasa arvatud Iirimaad, minu kodumaad. kui meie tahaksime selles liidus osaleda, siis meie jaoks on eriti tähtis vedelgaasiterminalide küsimus just sellistes riikides nagu meie oma, et saavutada sõltumatus, millest teiegi pikalt rääkisite. sõltumatus Venemaast kui Venemaa kriisi ei oleks, siis me räägiksime ikka siin sellest, et energialiit võiks olla ja et tuleks äh, mitmekesistada tarneallikaid ja kust saaks odavat äh, gaasi. aga millisena näete teie Euroopa energiaalast perspektiivi? ja kas te võiksite lähemalt rääkida tuumaenergiast ja taastuvenergiast, nagu palusid ka eelnevad kõnelejad? aitäh! ma annan kõnelejale sõna vastuseks, kuid siiski enne veel üks küsimus. meie variraportöörilt suur tänu. suur aitäh teile, härra Švedas. teised kolleegid on teie käest tegelikult küsinud juba neid küsimusi, mis mindki huvitavad, ehk siis äh, tuumaenergia kohta. Te ütlesite, et Leedu on loobunud tuumaenergiajaama, tuumajaama plaanist ja et tegelikult ei ole selget seisukohta, kas äh, tuumaenergia kasutamine on pigem hea või halb mõte, ma küsiksingi, milline on teie seisukoht. teiseks, sõltumatus Venemaa gaasipoliitikast ja Vene gaasist. Te rääkisite Euroopa Nabucco projektist. kas teile teeb mingit muret asjaolu, et Nabucco ju impordib maagaasi, kui ta üldse kunagi päriselt toimima hakkab? ta impordib gaasi sellistest riikidest, mis on poliitiliselt ülimalt ebastabiilsed. Te teate ju, et Türgi tahab maagaasi saada Iraanist, võib-olla ka Iraagist. me räägime seega sellest, et Nabucco abil importida gaasi riikidest, kus on alati olnud probleeme ja on ka praegu. Need on poliitiliselt ebastabiilsed riigid kas teie meelest on viga, kui Euroopa Liit täielikult katkestab suhted Venemaaga ja paneb äh, nii-öelda kõik munad ühte korvi? kusjuures see korv võib iga hetk puruneda. kas teie meelest on selline käitumine problemaatiline ja ei aita kaasa energiajulgeolekule Euroopas, aitäh! aitäh! kas on veel sõnasoove ja palun, härra Tajani aitäh! lugupeetud härra esimees tõepoolest, juurdepääs energiale on Euroopas praegu probleem, sellepärast et meil on äh, kriis, ähm, kriis seoses Venemaaga, aga tegelikult saame ju muudki mujalegi vaadata, näiteks Põhja-Aafrikasse. Liibüa oli enne suur äh, tarnija. Põhja-Aafrikas äh, puhkenud kriis ja sealne ebastabiilsus muidugi tekitab meilegi probleeme, aga meie Itaalias arvame, et me võiksime mõelda, mida Põhja-Aafrika olukord meile kaasa toob. samamoodi tuleks mõelda kildagaasi kasutamisele, sest Euroopa jääb maha teistest maailma osadest, näiteks USA-st ja ei kasuta piisavalt kildagaasivarusid ma leian, et me võiksime asuda neutraalsele seisukohale, mis puudutab äh, võimalikku keskkonnakahju seoses kildagaasiga ja et äh, kildagaasi kasutamist võiks vähemalt äh, uurida ja ma soovin teada, mida kõneleja selle kohta ütleb. suur aitäh, väga lühike küsimus. kui me räägime energiajulgeolekust, eriti praegusel ajal siis me räägime tihti oma naabritest ja ka Venemaast. ja sellega seoses peame endalt küsima, mida teha erinevate fossiilkütuste asjus. aga teisest küljest on meil olemas ka kliimastrateegia, mida me samuti vajame ja mis seab meie tegevusele energiasektoris teatud piirid. ma tahaksin teie käest küsida, mismoodi teie vaatlete eh, Euroopa sõltumatust, energiaalast sõltumatust eh, vastavalt eh, siis erinevatele energiaallikatele ja kuidas te suhtute nendesse energiaallikatesse, mis meil täna on ja mis on sõltumatud kui teised? näiteks vesinikkütus või vesinikust saadav energia, tuumaenergia ja ka teised kas me ei võiks tegeleda nende energiaallikate väljatöötamisega, sellepärast et neil selgelt on suur ja sisuline tähtsus energiajulgeoleku tagamisel Euroopas? mulle tundub, et oluline on, on öelda ka seda, et me muutume praegu sõltumat-, sõltuvamateks nendest energiaallikatest, mida meil tegelikult endal ei ole ja mida me peame importima. palun rääkige sellest uuesti aitäh! ma ei näe rohkem sõnasoove ja seetõttu annan ma vastuseks äh, sõna härra Švedasele. aitäh! aitäh kõikidele, kes esitasid küsimusi, sest äh, kõik need küsimused on olulised ja ma ootan huviga ka edasist diskussiooni loomulikult oleksin ma tahtnud ettekandes puudutada rohkem küsimusi, rohkem elemente, aga mul ei olnud piisavalt kõneaega ja ma ei saanud seda teha. ennekõike tahtsin ma öelda seda, et kui me räägime energiastrateegiast ja kui me sellist strateegiat kujundame, siis tuleb teada, milline on tegelik olukord ja me peaksime olema piisavalt julged, et sellele tegelikkusele otsa vaadata. sest me ei saa selle eest peitu pugeda. kui me seda proovime teha, siis on meie strateegiad ebaõnnestunud, nad ei saa toimida. seetõttu oli minu sõnum teile see, et kui me räägime energiajulgeolekust ja energiaprojektidest, siis me ei räägi ainult majanduslikest küsimustest. oma strateegiates peame me iga energiaprojekti, iga uut energiaprojekti toetama lisameetmetega ja ennetavate meetmetega, võttes arvesse seda, milline on tänane reaalsus maailmas. seda tahtsin ma öelda ja tahtsin seda rõhutada just nimelt Euroopa Parlamendis, sest Euroopa Parlamendis on seda võimalik avameelselt öelda nüüd äh, strateegiast. strateegia on väga hea ja me peame seda rakendama. vaadakem siis äh, veel üht reaalsust. ma olen äh, valitsuses töötanud kakskümmend aastat. ma tean, et valitsusel ei ole piisavalt poliitilist tahet. seda tuleks ka ausalt tunnistada. me räägime energia siseturust ja sellest, et see peaks valmis saama aastaks kaks tuhat neliteist, aga see ei ole võimalik. seda ei tehta ja väga lihtsal põhjusel puudub poliitiline tahe. see ei ole küsimus, mis puudutaks sisuliselt energiat või seda, kuidas äh, protsessi juhtida. see puudutab ainult seda, et poliitikud ei tee vajalikke otsuseid. strateegiad on olemas, me arutame neid. aga tegelikult tuleks arutada neid otsuseid, mis on tehtud. see on tänane reaalsus ja me ei tohiks äh, selle eest peitu pugeda muidugi me võime rääkida sellest, milline strateegia peaks olema, sest strateegia ei puuduta mitte ainult vajalikke ühendusi fossiilkütuste, gaasi ja äh, naftatarne jaoks, see puudutab ka taastuvenergiat ja energiatõhusust ja äh, palju muud ning meil Leedus on kõige turvalisem või kõige suurem julgeolek valitseb selle energiaalal, mida me tegelikult isegi ei kasuta. kõige tähtsam oleks kasutada taastuvenergiat aga ma tahtsin teile näidata, kuna ma tulen Leedust, mis on nii-öelda poliitiliselt intensiivne riik, ma tahtsin näidata, milline olukord valitseb sellises riigis, võttes arvesse, et meie naaber püüab, püüab meie energiaturgu segada, püüab segada kogu Euroopa energiaturgu. näiteks meil on elekter, mida me impordime Venemaa Föderatsioonist. see on gaasil põhinev elekter. Vene gaasi hind on neli korda odavam kui Leedu oma. nii et äh, Leedu elektritootjad, äh, mis toodavad elektrit äh, gaasist, peavad suutma konkureerida Venemaa Föderatsioonist imporditud elektriga mida toodetakse neli korda odavamast gaasist. ja mis on tulemus? tulemus ongi see, et kolmas riik äh, moonutab konkurentsi Euroopa Liidu siseturul ja see ei ole ju energiapoliitika alane küsimus, see puudutab majandust, puudutab konkurentsi, aga konkurentsiõigus on Euroopa Liidu õiguse keskmes jah, see ei ole nüüd ka eriline tragöödia, aga vähemalt võiks ausalt välja öelda, et selline on reaalsus ja võtame siis midagi ette. rääkides nüüd Euroopa Liidu Energialiidust. loomulikult ei saa me otsustada, et üleöö on asjad teisiti ja Energialiit on olemas. tegemist on äh, protsessiga mida akadeemilises maailmas kutsutakse mõnikord ka doomino äh, kivi efektiks, sellepärast et äh, üks sündmus kutsub esile teise ja siis toimubki areng. aga meie Euroopa Liidus peame aru saama, et äh, meil ei ole enam võimalik mitte reageerida, me peame reageerima, sest see on üksikisikute ja ka liikmesriikide huvides on selge, et liikmesriikide enda pädevuses on otsustada, milline on nende erinevate energiaallikate osakaal, kui aga piisavalt liikmesriike lepib kokku mingi projekti läbiviimises, siis peaksime meiegi äh, neid aitama, Euroopa peaks neid aitama. ka Nabucost rääkides ei räägi ma selle projekti majanduslikust poolest, ma räägin poliitilisest poolest. kui meie kõik otsustaksime, et see projekt äh, näeb Äh, valgust, näeb päevavalgust, siis ta seda ka näeks, siis see jõustuks ja seda projekti saaks ka kasutada, aga ka see seisab poliitilise otsuse taga. mida üldse tuleks energiajulgeoleku vallas ette võtta? mulle meeldib see võrdlus, mida mõnikord tuuakse Öeldakse, et Euroopa Liit ehitab üles erinevaid võimekusi, näiteks energiavõimekust või äh, gaasitarnevõrkude omavahelisi ühendusi ja teisi võimekusi, mis on niivõrd suured, et me neid nagunii ei kasuta. aga teisest küljest suurendavad kõik Euroopa Liidu liikmesriigid praegu eelarve äh, seda osa, mis on äh, seotud Euroopa Liidu kaitsetaktikaga kas äh, meil on vaja nii palju tanke, kui palju neid üldse vaja on? võib-olla oleks mõistlikum ehitada juurde üks energiajaam, selle asemel, et ehitada üks äh, või osta üks tank, üks allveelaev või üks äh, ründelennuk. me peame hindama, millised on vajalikud võimekused ja siis need võimekused ka looma. peale selle on tähtsaks võtmesõnaks paindlikkus, mida paindlikumad me oleme, seda parem see puudutab äh, ka neid ühendusi erinevate elektri- ja gaasivõrkude vahel ja loomulikult ka vedel, äh, vedelgaasiterminalid. Äh, vedelgaasiterminalid peavad samuti olema paindlikud. rahvusvahelistel läbirääkimistel selgub tihti, et mõni riik on ühisele projektile vastu, sest ta on vaba seda tegema tänases Euroopa Liidu, liidus on aga liikmesriigid, kellel ei ole võimalik keelduda energia äh, tarneprojektidest, sellepärast et me oleme niivõrd sõltuvad. mida paindlikumalt me käitume, seda rohkem on ka valikuvõimalusi ja mida rohkem on valikuvõimalusi, seda suurem on julgeolek. lõpetuseks ütleksin ma, et loomulikult tuleb mitmekesistada energia tarneallikaid, äh, marsruute ja nii edasi. ja mis puudutab tuumaenergiat ja Euroopa kliimapoliitikat ja CO2 emissioonide alaseid eesmärke, siis äh, loomulikult tuleb mõelda, millised on äh, lisameetmed, äh, mida on vastu võtnud Rahvusvaheline Energiaagentuur. Nende meetmete hulgas on ka turvameetmed, et no, tuumaenergia kasutamine oleks ohutu ja mõnes riigis tõesti kasutatakse tuumaenergiat. mina pooldan tuumaenergiat muidugi peame me jätkama ka Euroopa kliimapoliitikat. aga see on seotud teiste poliitikatega, mis meil on. ja loomulikult võib ka tuumaenergia olla meile kasulik, aitäh! suur aitäh kõne eest ja aitäh ka kokkuvõtva sõnavõtu eest! ja nagu te ütlesite, te esindate sõltumatuid nõuandjaid, sõltumatuid äh, teadlasi ja seega on väga oluline see, mis te ütlesite. meie järgmine kõneleja, härra Václav Partuska, esindab siin Tšehhi Vabariigi valitsuse seisukohti, sellepärast et Teie olete energiatanne turvalisuse erisaadik Tšehhi Vabariigi välisministeeriumist. nii et teie mõneti olete siis ametlik oma riigi esindaja. muidugi mõista kõik arvamused on meie jaoks olulised. Need aga teie oma siis ja teie sõnavõtu äh, pealkiri on Äratus, mida meil kõigil vajal oli, kuidas vähendada meie sõltuvust eh, oma naabritest, Põhja-Aafrikast, eh, Lähis-Idast ja Venemaast. suur aitäh, lugupeetud eh, esimees, lugupeetud saadikud, suur aitäh kutse eest täna siin sõna võtta. tahaksin esmalt rääkida viimasest viiest aastast sellest, kuidas asjad Euroopas on muutunud energia valdkonnas. ja tahaksin rääkida natuke sellest, millised on, on meie enda allikad ja mida saab teha, seejärel räägiksin ka gaasi olukorrast Venemaal ja Ukrainas. viis aastat tagasi kaks tuhat üheksa tegelesin eh, kriisiga juba toona Venemaa-Ukraina gaasitarnete osas, nii et mul on ka selle kohta paar sõna ütelda Nüüd äh, viimase viie aasta kohta. kaks tuhat üheksa me mäletame, et siis leidis aset Venemaa-Ukraina gaasikriis, kolme nädala jooksul äh, peatati äh, gaasitarned mõningates Euroopa Liidu liikmesriikides. detsembris kaks tuhat üheksa avas Hiina oma gaasijuhtme kaks tuhat seitse suvel anti selleks nõusolek ja alla kahe ja poole aastaga ehitati see välja siis Hiinast läbi Usbekistani, Kasahstani eh, seitsme tuhande kilomeetri pikkune juhe on siis see. Ashabad ja Baku ja Tashkent küsisid, eh, on mul küsinud alati, et mida me ometi midagi ka Nabukoga teeme. aga siis nad said aru, et me midagi ei tee, aga Hiina küll ja sinna see Nabucco surigi. ametlikult, kui küll mõned aastad hiljem, aga tegelikult sai agoonia alguse kaks tuhat üheksa detsembris. seejärel Põhja-Aafrika kriis. Liibüa riigi lagunemine, aga me teame, et sealt tuli ka palju gaasi Euroopast. siin juba mainiti Liibüat, aga põhimõtteliselt ta on meie naabruses aga me saame ainult äh, vaadata, mis äh, nüüd Nigeerias äh, toimub, tegemist on kolmanda gaasitarnega Euroopas, Euroopasse. ma olen ise seal käinud mõned korrad, üheksakümnendate aastate kodusõjast said nad üle, vaatame, mis nüüd siis hakkab juhtuma. ja muidugi viimased paar aastat Iraak, Süüria, islami äh, vaba islamiriik. ning tuleks vaadata, kas on võimalik, eh, me arutasime, et kas oleks Kurdistanist, Iraagist võimalik eh, gaasi tarnida, aga muidugi eh, sellest enam ei räägita. me teame, et lahingud võivad kesta selles piirkonnas Iraagis, Süürias veel mõnda aega. kaks tuhat neliteist nüüd uus Vene-Ukraina kriis, seekord ei ole tegemist mitte ainult gaasiga, vaid tegemist on poliitilise kriisiga eelkõige ja sõjalise kriisiga. nii et see äratus äh, on juba aset leidnud, me näeme seda ka äh, Kirde-Euroopas äh, energiaturul me näeme, kuidas on reageerinud Saksamaa, Beneluxi riigid, Prantsusmaa kui ka Briti, Suurbritannia, Taani. näeme, et turuintegratsioon on kasuks tulnud. minu äh, koduriik on lääneturu osaks, Lääne-Euroopa turu osaks tänu gaasijuhtmetele ja see tähendab seda, et see aasta me maksame või meie ettevõtted maksavad gaasi eest maksavad suhteliselt soodsat hinda kakssada nelikümmend kaks dollarit ühe ühiku eest ja meil on vaja rohkem äh, tegelikult tarnijaid usaldusväärsetest riikidest äh, selleks otsaks lahenduseks, olgu selleks siis USA, Norra või keegi teine. aga ma arvan, et äh, vastus on see, et meil on vaja suuremat sõltumatust, aga see lahendus on väga erinev mujal, osad öö, äh, otsustavad äh, kivisöe kasuks, osad äh, tuumaenergia kasuks, osad taastuvate energiaallikate kasuks. teame, et Euroopas on meil erinevaid ühendusi, kes tegelevad selle küsimusega. ja me teame, et meil on ka kogukondi, mis on energia küsimustes sõltumatud tänu biomassile ja muule, aga suureks küsimuseks on see, kuidas äh, muutuda sõltumatuks äh, laiemas mastaabis. me näeme, et väiksed äh, külad ja linnad on suutnud ennast sõltumatuks muuta tänu omaenda vahenditele, aga kuidas seda teha linnades, see on tegelik küsimus. tegemist on ka sotsiaalse küsimusega, minu koduriigis ja enamuses Euroopa riikides on võimalik suhteliselt sõltumatu olla energiast ise, kui on kui te omate omaenda maja, kui teil on piisavalt vahendeid, aga väga paljudele see ei ole taskukohane ning riigid peavad siin midagi tegema. muidugi me teame, et osad äh, tahavad tuumaenergiat, osad mitte, osad üritavad leida uut äh, vedelgaasi või, või muid allikaid, osad töötavad välja muid äh, hüdroprojekte, aga äh, ma arvan, et see on tõesti suureks väljakutseks Euroopas, aga mina olen seda, selle küsimusega tegelenud ainult kaheksa aastat, võib-olla ma eksin, aga ma arvan, et me peame üritama erinevaid vastuseid kombineerida muidugi solidaarsus on üks asi, millest me kindlasti kuuleme rohkem rääkitavat. Ehm, tahaksin ütelda, et see on väga oluline, see on iga liikmesriigi eh, kohustus omaenda kodanike eest hoolitseda, aga alles, kui sellega toime ei tulda, alles siis võib abi paluda. meie oleme ehitanud eh, üheksakümnendatel oma gaasijuhtmed nii et te näete, et see on tehtav isegi sellistes riikides, eh, kus väga palju vahendeid ei ole, üheksakümnendatel me olime palju vaesemad kui praegu, aga ikka tulime toime. suureks küsimuseks praegu on Venemaa-Ukraina ja ütleksin ka selle kohta paar sõna, sellepärast et kaks tuhat üheksa oli Tšehhi Euroopa Liidu eesistujaks mina eh, siis pidasin läbirääkimisi ka peaminister eh, Putini ja president Lušenko ka ning äh, see oli tõesti väga huvitav äh, aeg, väga huvitav vaadata, mis siis toimus. kaks asja. Äh, Venemaa, Ukraina vahel ei ole mingisuguseid võimalusi ja ei ole lugereid gaasi äh, mõõtmiseks. tegemist on väga huvitava küsimusega, sellepärast et sellest võib mõõta, et kuivõrd korrupeerunud kogu see olukord tegelikult on kui te usute, et Ukraina miljardärid äh, said rikkaks šokolaaditootest, siis äh, väga kena. teiseks, kõik kokkulepped, mis Euroopa ettevõtetel on Gazpromiga, eh, puudutavad, eh, sisaldavad eh, sätteid selle kohta, et gaasi ostetakse Euroopa Liidu piirilt, mitte Vene-Ukraina piirilt kaks tuhat üheksa me ütlesime, et me ei hakka maksma selle eest, et äh, tuua Ukraina-Venemaa piirilt gaasi Euroopasse, ei, me ütlesime, et teie asi on see Euroopa piiridele tuua. ja väga äh, põnev oli näha, kuidas äh, Putin siis reageeris. proua Timošenko küsis viite miljardit, Putin Äh, teist äh, väiksemat summat äh, Ukraina puhul, siis öeldi, et tegemist on veel lisakäibemaksuga selle pealt. et väga põnev. ma hindan väga kõrgelt seda, mida volinik Oettinger ja teised tegid selle aasta oktoobris. kaks tuhat üheksa ise tegin selle läbi ja hindan väga kõrgelt seda, mis nad on suutnud saavutada. see oli keerukas aga see tulemus ei jää püsima märtsini eh, kaks tuhat viisteist, kahjuks nii see ei lähe, karta on. tõenäoliselt peame juurde maksma ja meilt nõutakse jälle ja jälle raha juurde. nii Ukraina nõuab seda tõenäoliselt kui ka Venemaa ja päris peatselt. sellepärast, et põhimõtteliselt nii nad meid näevad, nad näevad meid riikidena, eh, mis vastutavad nende kodanike heaolu eest või vabandust, oma kodanike heaolu eest ja seetõttu me oleme nõrgal positsioonil. me ei saa ju ette kujutada, et me ei hooli Euroopa bürokraatid ei hooli Kreeka, Bulgaaria või ükskõik millise teise liikmesriigi kodanikest, me lihtsalt ei saa niimoodi eh, käituda, me ei saa inimestel talvel lasta külmetuda. üks asi, mida tuleb silmas pidada, kui praegu Venemaast räägime on see, et Gazprom on tõsiselt muutunud viimaste aastate jooksul. viisteist aastat tagasi oli Gazprom äh, peamiseks Venemaa poliitika vahendiks. Jeltsini ajal äh, oli äh, kõige olulisemaks just nimelt nafta ning Gazprom oli toona ainsaks vahendiks riigile oma poliitikat peale suruda, aga nüüd on olukord muutunud ja ainult üks viiendik tuleb gaasist, sissetulekutest, kõige suuremad sissetulekud tulevad naftast. niisiis, kui praegu Gazpromiga rääkida, siis Gazprom ei ole enam nii suur tegija kui varem. ja kui vaatame Gazpromi tarneid Poolasse, Saksamaale, Slovakkiasse, Ungarisse, Austriasse viimase paari kuu jooksul, siis tegelikult, kui nende kohta küsimusi esitati, siis Gazprom ei osanud vastata, sest keegi teine neid tarneid äh, tegi. ja veel, Euroopa on endiselt suurimaks majanduseks maailmas ja me peaksime kindlasti olema need, kes on juhtival rollil eh, energiaküsimustes, kui meid eh, välja pressitakse, siis eh, me peame selle vastu seisma ja me peame vaatama, kuidas me suudame sellest üle olla ja kuidas me suudame lahendusi Euroopa-siseselt välja pakkuda läbi energiatõhususe, läbi uute allikate ja seega kulud oleksid palju väiksemad. energia ei ole enam ainult Äh, majanduslik vahend, aitäh! suur aitäh selle kõne eest, härra Saudargas, raportöör. Thank you very much uh, uh, for your clear suur aitäh aitäh selle ülevaate eest ning ülevaate eest ka välispoliitilisest valdkonnast. ja sellest, kuivõrd oluline on õigesti analüüsida olukorda, seda, kust tegelikult ohud tulevad. väga oluline on, et meil oleks poliitilist tahet ning selleks, et tulla toime väljakutsetega ma tahaksin üle korrata veel kord oma küsimuse, mille esitasin eelmisele kõnelejale. Teie, mis te arvate? me analüüsime olukorda ikka ja jälle idas, sellepärast et järgmine talv saab kindlasti olema kogu meie süsteemi jaoks suureks testiks, aga meie strateegia ei peaks piirduma ainult ühe talvega. me peame ka järgnevate talvede peale mõtlema. aga me, nagu te ütlesite, teised riigid, Hiina, Kesk-Aasia, Aafrika ja nii edasi, kõik need riigid kasutavad eh, praegu kõiki vahendeid ja neil on palju poliitilist tahet, et edasi liikuda, seega mida me peaksime õppima sellist analüüsidest, mida me peaksime eh, lisama energiastrateegiasse, mida me peaksime tegema, et see strateegia oleks pikaajaline, jätkusuutlik, nii et tegemist oleks tõelise Euroopa Energialiidu alussambaga. suur aitäh, härra Pohe, meie variraportöör! no eh, panevel Vislanše, ma. suur aitäh, härra Partuška, lugupeetud eh, saadik, meil on kaks küsimust eh, teie sõnavõtu kohta. esmalt te rääkisite sellest, et energiaturvalisus pea, seda me peaksime käsitlema seoses ülemaailmse energiaturuga ja ka Nord Streamiga ja peaksime vaatama, mis ja anal- ja võrdlema seda sellega, mis toimub äh, naftaturul. me peaksime ka lahti siduma taristud äh, gaasi puhul samamoodi nagu nafta puhul. ma tahaksin teada, kas see oleks hea mõte, kas me suudaksime sellise ülemaailmse turu luua? teiseks, äh, uurimised näitavad et gaasi transporti investeerimine kas gaasijuhtmetesse või terminalidesse oleksid vajalikud, sellepärast aga me näeme praegu, et praegu pakkumine ületab nõudluse ja see võib mõjutada gaasi hinda, gaasi hind võiks langeda. Also... suur aitäh, härra Peterson, kes on samuti variraportöör. suur aitäh. aitäh selle huvitava sõnavõtu eest. ma väga hea meelega nägin, et te rõhutasite seda, kuivõrd oluline on Euroopa-sisene poliitika nende küsimuste lahendamine, samuti rääkisite taastuvatest energiaallikatest äh, energiatõhususest ja sellest, kuivõrd olulisel kohal on need kaks asja lahenduste leidmisel. minu küsimus on küll hoopis teisest äh, valdkonnast äh, kui see, millest te rääkisite, nii et ma mõistan, kui te praegu seda kommenteerite ei saa, aga ma tahaksin küsida, mil määral äh, IT ja häkkerid on ka suureks väljakutseks, mitte pikas perspektiivis, vaid lühikeses perspektiivis aitäh! Thank you, thank you very much, next shadow is Mr Javor. aitäh, järgmine variraportor härra Javor. suur aitäh, mina tahaksin tõstatada ainult ühe küsimuse. me teame, et paljudes riikides on tuumaenergia kasutusel siseriikliku allik-, hukana, aga ma tahaksin rääkida Venemaa mõjust Euroopa tuumaenergia tulule, eriti just idapoolsemates eh, liikmesriikides, Soomes, Ungaris me teame, et Rosatom on eh, seotud eh, tugevalt Euroopa tuumaenergia investeeringutega gaasisõltuvust arutatakse väga palju Euroopas, aga me peaksime silmas pidama samuti, et me muutume sõltuvaks ka läbi raha sellise tehnoloogilise ja tarne ja tarnet eh, seda tuumaenergia valdkonnas ning samuti me teame, et Vene ettevõtted nagu Gazprom või Rosnev omavad teatud taristuid en-, Euroopa energiaturul. see mõju ei ole nii otsene, kui lihtsalt gaasikraani äh, äh, keeramine, aga see mõjutab siiski ka Euroopa energiaturvalisust. aitäh, härra Levanovski, palun järgmine kõneleja. aitäh. meie oleme sõltuv äh, energiast me näeme, et hinnad on tõusnud üheksakümnendate keskelt ning ka tulevikus. ma ei räägi mitte ainult Gazpromist, vaid eh, erastatud ettevõtetest. Eh, Venemaal eraomandiõigustest väga kinni ei peeta, aga kui me räägime energiatoonete turvalisusest, siis me teame, et mais kaks tuhat neliteist tuli komisjon välja oma avaldusega, aga meil oleks vaja oma energiasegu, meil on probleeme, meil on eh, suveräänsus liikmesriikides tagatud eh, energiasegu osa. aga me üritame samas välja töötada ühiseid eh, energiastrateegiaid. ma leian, et mõned põhimõtted ei ole niivõrd vastuolulised. kriisimehhanism meil on olemas gaasidirektiiv, naftadirektiiv, mida muudeti sel aastal, me teame, et samuti LNG terminalidest on räägitud, aga energiatõhusus tähendab ka elamuid, sellepärast et elamud tarbivad äh, nelikümmend protsenti energiast, samuti ladustamine, koduste vahendite kasutamine, kildagaas, puhtamad kütused, fossiilkütused, samuti taastuvad energiaallikad, piiriülesed ühendused, kõik see ei ole vastuoluline. tegemist on eh, Euroopa energiapaketi osa, aga nüüd me eh, jõuame palju vastuolulisemasse valdkonda, ehk siis koordineerimine, mis läheb kaugemale informeerimisest. kui me räägime kokkulepetest kolmandate riikide andmetega ja informatsioonist, siis see on üks asi, aga kui me räägime koordineerimisest, siis tähendab ka uute protokollide kontroll, see tähendab seda, et komisjonile antakse õigus peatada projektid, mis ei ole kooskõlas sellega, et me peaksime jõudma suurema energiasõltumatuseni. aga veel, ja see on veelgi vastuolulisem kuidas suurendada tarbijate suurendada tarbijate võimu peamiste tarnijate ettevõtete üle. nii et äh, siin ma pean silmas seda, et me peaksime jõudma kaugemale lihtsalt teavitamisest ja peaksime tegelema koordineerimisega. härra Manka. suur aitäh siin kõnelejad äh, mainisid äh, seda, mida härra Bartuška ja härra Svedas rääkisid. härra Svedas ütles, et iga riik otsustab ise, äh, kuidas nad tahavad oma energiastruktuuri üles ehitada, milliseks nad selle muuta soovivad. veidi aega tagasi otsustasid sakslased, et Nad äh, tahavad loobuda tuumaenergiast kui aga suured riigid selliseid põhimõttelisi otsuseid langetavad, võib see mõjutada negatiivselt teisi riike ja seetõttu peavad riigid teineteist äh, informeerima ja oma samme koordineerima. Äh, teiseks kui me räägime äh, riskantsetest energiatarnijatest, siis äh, kas me ei võiks äh, mitte tegeleda sellega, mida härra Tuskki ütles, nimelt kas me ei peaks ühiselt energiat hankima ja sellega seotud on ka küsimus, mis puudutab Äh, ühist äh, toorainete sisseostmist, aitäh! ja recht herzlichen Dank! Äh, suur aitäh! ütleb härra Rüübich, mind huvitab see, milline on praegusel hetkel Venemaa majanduslik olukord. me oleme näinud, et kriis on majanduslikku olukorda seal tõsiselt halvendanud ja usaldus on kaduma läinud ja kuidas äh, siis Venemaa halb majanduslik olukord äh, mõjutab äh, neid energiatarnijaid? suur aitäh, Püüdi Kahvel, palun! suur aitäh! tahaksin esmalt kaitsta oma kantslereid nende kriitikate vastu, et ta olevat liiga kiiru, kiirustades otsustanud tuumaküsimustes, see on täiesti põhjendamatu me oleme seda küsimust arutanud üle kolmekümne aasta ja otsus, äh, mille valitsus võttis, seda toetab üle kaheksakümne viie protsendi äh, kodanikest, kõikidest äh, e-, erakondadest, kes on parlamendis esindatud. mul on ka üks küsimus teile, suur aitäh väga huvitavate mm, märkuste eest. esmalt juba mainiti, et LNG võimekus ületab kasutust see tähendab seda, et meil oleks vaja rohkem investeeringuid. millised on teie ootused järgmiseks viieks-kümneks aastaks seoses võimaliku LNG impordiga Ameerika Ühendriikidest? kas te eeldate, et seeläbi oleks võimalik tasakaalustada Euroopa Liidu energiasõltumatust. teiseks, te rääkisite just tõhususest, kas te usute, et need eesmärgid, mis hiljuti ülemkogul seati tõhususe osas, on piisavalt ambitsioonikad selleks, et meie sõltumatust äh, veelgi suurendada. kolmandaks, mis puudutab äh, eluliselt olulisi energiataristuid, võrreldes Ameerika Ühendriikidega, Neil on väga palju õiguslikke vahendeid kaitsmaks oma eluliselt olulisi energiataristuid kolmandate riikide sekkumise vastu. Need vahendid äh, on äh, palju tugevamad kui need, mis meil on Euroopas. kas te usute, et me peaksime ka oma tööriistakasti siin täiustama? suur aitäh, härra Karins! suur aitäh! väga huvitav sõnavõtt oli, aitäh selle eest! eriti, mis puudutas äh, Äh, su-, täpsemat infot äh, läbirääkimiste kohta kaks tuhat üheksa, aga mina tahaksin, et te räägiksite sõltumatusest, energiasõltumatusest. tundub, et siin võiks olla juttu kahest erinevast sõltumatusest, esiteks täielik äh, sõltumatus igasugusest impordist, kui te usute, et USA turg, kui ma ei eksi, siis seitsmekümnendate aastate lõpu nafta embargost peale ütlesid nad, et nad tahavad sõltumatuks muuta energia küsimust, keegi seda ei uskunud, aga nüüd on nad nii kaugele jõudnud läbi äh, kilda, gaasi, nafta ja gaasi ja nüüd nad tegelikult ise ka ekspordivad. ja viis aastat tagasi tõenäoliselt poleks keegi siin saalis seda uskunud, mina kindlasti mitte. kas te usute, et Euroopa peaks ka selles suunas üritama edasi liikuda? nimelt, et meil ei oleks enam vaja mitte midagi importida või peate te silmas sellist sõltumatust, et meil peaks olema võimalus ütelda ei? ja et meil peaks olema võimalus ükskõik milliselt tarnijalt osta, sellepärast et meil on piisavalt äh, tugev taristu ning piisavalt palju erinevaid tarnijaid, nii et me võiksime ütelda ükskõik kellele ei, ma ei nõustu teie hinnaga, teie tingimustega, teie väljapressimisega. aitäh, härra Turmes! Uh, first, um, for me the gas crisis is a heating crisis. minu jaoks on tegemist gaasikriisi näol üha pingemiseks muutuva kriisiga ja seega vastused äh, peaksid äh, seisnema selles, et me peaksime mitmekesistama äh, oma energiaallikaid, me põletame vähem gaasi kui kunagi varem Euroopas, sellepärast et ETS kukkus kokku ning ma usun, mitte kunagi vara-, eh, tulevikus me ei näe enam nii palju kivisel toimivaid eh, elektrijaamu kui praegu. miks gaasikriis Euroopa, eh, Ida-Euroopas on selline kuumenev kriis? me peaksime rääkima sel-, peaksime rääkima sellest eelkõige, kuidas küt-, kütta ja tagada küte niimoodi, et me ei kasutaks gaasi. me peaksime omandi eh, ka Lääne-Euroopas eh, viima kodanike kätte, sest et eh, me näeme, et Ida-Euroopas on omanikke rohkem kui Lääne-Euroopas, aga Ida-Euroopas ei ole hooned jällegi väga hästi iso-, isoleeritud ning äh, see on üks valdkond, kus me peaksime vaatama, mida me saame teha. ja veel üks asi, millest äh, härra Lewandowski igati õigustatult rääkis. kurvad uudised äh, ülemkogu järeldustest on see, et tegemist on me peame üksteist teavitama ning nõukogul on õigus siis tulevikus Äh, lepinguid sõlmida, aga nüüd on see, kogu see lahendus väga nõrk, ta on üha nõrgemaks muutunud ja nüüd ta on väga nõrk. Äh, proua Merkel võttis sõna Saksamaa nimel, aga sa-, Poola ei võidelnud. ja ei võidelnud selle nimel, et saada paremat teksti. nii et tegelikuks probleemiks on koordineerimine me peame kasutama ära võimalust läbi rääkida uuesti kaks kolmandikku oma gaasilepetest järgmisel aastal. tegemist on ainulaadse võimalusega, see võimalus on olemas, aga me saame seda teha hästi ainult siis, kui kõik Euroopa valitsused aitavad kaasa. Need, kellel on natukenegi mõju Venemaale mis te arvate sellest, et meil oleks vaja paremini koordineerida oma tööd ja päris viimane äh, küsimus gaasi ostulepped. ma isiklikult suhtun väga skeptiliselt sellesse, et me peaksime ühiselt gaasi ostma, sellepärast et eh, vastuseks sellele oleks kartell teiselt poolt. tahaksin teada, milline on teie hinnang sellele mõttele? kõlab hästi, aga võib-olla ei olegi nii hea mõte. esimees me ütlesime, et palun ärge rääkige üle kahe minuti, ma arvan, et kaks kolmkümmend on juba päris palju, aga mitte üle kolme. et vabandust, aga nüüd proua Werner suur aitäh, lugupeetud esimees, kõigepealt äh, ma tahaksin toetada kolleeg Püdikohverit, äh, sellepärast et äh, alates ajast, kui Saksamaal tuumaenergia kasutamine lõpetati, ei ole energia olukord raskeks läinud, hoopis vastupidi, me toodame rohkem elektrit ja energiat kui varem ja see on just õige samm energiasõltumatuse suunal, sellele peaksime mõtlema, mina tahaksin teada, milline on teie hinnang tuginetan ka ülemkogu järeldustele, sellepärast et mina pean ütlema, et mina äh, leian, et need ettepanekud, mis seal välja pakuti, äh, ei ole väga ambitsioonikad ja ma olen natuke pettunud, ma oleks tahtnud rohkemat näha, eriti just energiajulgeoleku valdkonnas. ja mul on ka üks konkreetne küsimus, see puudutab gaasiostu äh, ja Poola on teinud ettepaneku siin, mis puudutab tsentraliseeritud gaasiostu ähm, Eh, kas see on midagi, mida siis edasi töötada ja siin tehti ka ettepanek asutada amet või agentuur ehm, ehm, sellega seoses ehm, või siis võib-olla on mingi vabatahtlik konsortsium või organisatsioon, mis selle töö siis enda kanda peaks võtma ja ma tahaksin selle kõige kohta teie arvamust kuulda, aitäh. minister Jatskevitš. aitäh, härra Jatskevitš. Tu w Parlamencie Europejskim od kilku miesięcy czy od kilkunastu miesięcy toczy się ożywiona dyskusja o me oleme parlamendis viimaste kuude jooksul väga palju arutanud energiatane turvalisust, selleks on ka häid põhjusi, rahvusvaheline olukord ja konflikt Ukrainas, aga avalik arvamus on samuti äh, seda arvamuste vahetust toitnud imperialistlikud äh, arengud Venemaal on samuti mõjutanud neid äh, arutelusid. ma tahaksin küsida teilt, kas ka teie arvate, et energiatoime turvalisus on võimalik tava, tagada läbi selle, et et piirame tarneid ida poolt Gazpromilt ja seeläbi suudaksime muutuda sõltumatuks Venemaast. see võiks olla üks asi, aga teiseks peaksime suurendama süsteemi sisest toimivust, me peaksime ehk teisisõnu parandama näiteks hoonete energiatõhusust. väga paljud väljapaistvad äh, Äh, saadikud ja volinikud on äh, sellest rääkinud sinna, aga mina ei jaga seda arvamust. me arvame, et kui me tahame piirata äh, tarneid Venemaalt, siis me ei saa kuidagi üle sellest lõhest, mis tekib lihtsalt läbi suurema tur-, tõhususe. see ei ole lahenduseks. räägime sellest, et tuleb vähendada süsinikuheitmeid aga mina olen väga skeptiline kildaklaasi osas. meil on omad energiaallikad äh, nagu kildaklaas aga me, samas räägitakse sellest, et ei tohiks süsinikusisaldust tõsta, nii et äh, see on vastuoluline. mida teie arvate sellest? suur aitäh, meie variraportöör. Eh, la mia più che una domanda è una precisazione perché mh, mm, continua il mito dell'indipendenza energetica americana mentre Italia... suur aitäh, tahaksin eh, esitada ühe küsimuse. me näeme, et eh, kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal Ameerika Ühendriigid tõid sisse üksteist protsenti oma gaasist. vastavalt rahvusvahelisele ametile. üheksa koma kaheksa miljonit barrelit päevas samuti tarnitakse tarbimiseks ja ja kolm, kolmteist tarbimiseks ja üheksa koma kaheksa e, tootmiseks. see näitab, et Ameerika Ühendriigid ei ole sõltumatud. selle asemel, et lihtsalt ajakirjandusega tutvuge, vaadake ka statistilisi näitajaid. suur aitäh! enam sõnavõtusoove ei ole, kui lubate, siis äh, jätkaksin sealt, äh, äh, kus lõpetasid härra Turmes ja Levanovski. meil oli selline populaarne mõte, mida on jällegi keerukas ellu viia ja selgitada liikmesriikidele selleks oli energiaühendus, aga väga keerukas oli seda levitada. ühine Euroopa Liidu eelarvestamine, ühine energia ostmine nendes küsimustes oli suhteliselt kerge otsusteni jõuda, see sarnaneb Euroopa energiaühendusele ikkagi kas me liigume selles suunas või mitte? kas me oleme valmis andma Euroopa Komisjonile siin eriõiguse, me peame sellele küsimusele vastama, sellepärast et äh, ühine energia ostmine on väga oluline. palun. Be... esimees andis mulle viis minutit aega ja seetõttu ma teen väga lühidalt ja ma vabandan nende eest, kelle küsimustele ma vastata ei saa, mis puudutab gaasiostusid Eh, siis jah, kas me loeme ühise, loome ühise üle-euroopalise turu, eh, siis eh, ei saa tootjad ühte riiki teise vastu üles äsitada, see oleks see oleks väljapressimine, kui vaadata Saksa turgu, Ehm, siis äh, seal on hind ühesugune, aga näiteks Gazpromil sellist hinda ei ole kunagi võimalik saada. Äh, Prantsusmaa maksab äh, poole vähem kui Leedu või vabandust, Läti ja minu riik äh, maksab palju vähem äh, kui äh, Slovakkia, mis on Venemaale lähemal. Ähm, ma ei ole sellel taustal väga kindel, kas me saame luua organi, mis tegeleb sellise ühise kahjustuga, aga see on minu seisukoht. ja teised küsimused nüüd, nutikad võrgud ja häkkimine, suur aitäh selle küsimuse eest, see on üks teema, millest me väga palju ei räägi, me räägime nutikatest võrgudest ja me räägime väga nutikast ja targast energiavõrgustikust, aga ma kardan, et häkkimine saab olema üheks probleemiks. näiteks kui on äh, nii-öelda kodune üksus, mis ei ole välisvõrku ühendatud, siis see on turvalisem kui selline võrgustik. ma olen näinud oma elus väga palju häkkimist ja seetõttu äh, ma kõhklen. Äh, ja nüüd suveräänne energiastruktuur versus Euroopa Liit, ma usun suveräänsetesse riikidesse ja ma arvan, et see on kõige tugevam relv, mis meil Euroopal, Euroopana on. ja eh, ma usun sellesse endiselt, eh, me ei saa muutuda teiseks Hiinaks ja ma ei tahakski, et Euroopa muutuks eh, Hiina miks ma eelistan Euroopat sellisel kujul, nagu ta on ja ma usun, et enamik kodanikke eelistab seda sellisel kujul, nagu ta on. Äh, mis puudutab äh, energia ja USA võimalikud ekspordid, äh, nüüd vaadata mm, USA-d ja kildagaasi buumi, siis see leidis aset kahe tuhande kaheksanda aasta paiku ja ähm, see gaas mm, jõudis ka äh, energia e, e, Euroopa turgudele ja ka mujale äh, ja täna on äh, kuuendat aastat rodedamishinnas hinnad madalamad ja ma ei ole päris kindel, kas USA lubab suurt kogust vedelgaasi eksportida ähm, ja tegemist on väga suure siseriikliku küsimusega USA-s ja nüüd äh, USA äh, iseseisvus või sõltumatus, äh, mulle meeldib see küsimus. USA on sõltumatu toornafta ähm, impordist, kuid ta kasutab väga madala ähm, kvaliteediga sisse toodud naftat äh, samal ajal ja ma ei ole kindel, kas mis tahes tööstuslik riik, ka energia Euroopa riik saab olla täielikult sõltumatu ja nüüd äh, küttekriis ja gaasikriis, äh, see oli väga hea küsimus, äh, suur aitäh selle eest. praegusel hetkel on see väga oluline teema, sest et gaas on tarbekaup märtsist juba on inimesed kuulnud, et jaa, võib-olla ei ole piisavalt gaasi ja nii edasi. kütta võib erinevate energiaallikatega, ähm, puiduga, kõige muuga, äh, saab kasutada paremat isoleerimist, hoonete soojustamist ja nii edasi ja kui vaadata nüüd Kesk- ja Ida-Euroopas müüdud gaasiahjude müüki, siis näeme, et sellel aastal on neid vähem müüdud kui mujal sest et kui kümme kuud on äh, räägitud, et võib-olla ei ole piisavalt gaasi, siis seda juttu võetakse ka lõpuks tõsiselt. see on tõesti midagi, mis äh, juhtub ja mis toimub praegusel hetkel. ja ähm, valitsused ei suru äh, inimestele peale neid muutusi, aga inimesed ise on mõtlevad olendid ja mm, kui räägitakse, et jaa, külm talv on tulemas, olge selleks valmis, siis valmistataksegi selleks ja mulle selline lähenemine väga meeldib meie oleme maailma üks õnnelikumaid piirkondi ja me oleme ka kõige rikkam äh, kontinent, seetõttu kasutagem ära äh, see võim, mis meil on, selleks, et oma elu paremaks muuta. ja äh, me võiksime ka muuta nende riikide elu, kes meile ekspordivad ka raskemaks, kui nemad tahavad probleeme tekitada, siis meie võime ka neile vastu probleeme tekitada, aitäh! suur aitäh! suur aitäh nende vastuste eest ja selle sõnavõtu eest ja nüüd äh, liigume tagasi äh, Teaduse Instituutide juurde. järgmisena saab sõna härra Ugo Bardi Firenze ülikoolist, kes kõneleb trendidest maailma äh, fossiilse süsivesiniku tootmises ja äh, väheneva energiatulu mõjudest. palun, sõna on teil. suur aitäh, härra esimees, teile. mul on väga hea meel siin olla selleks, et kõneleda nii väärika kuulajaskonna ees ja mina äh, Äh, esindan siin teadusinstituuti, mida ma esindan. ma võib-olla täpsustan teile seda, et see, mida mina räägin, väljendab minu arvamusi, aga need äh, arvamused on kujundatud äh, selle töö läbi, mille ma olen teinud Firenze ülikoolis ja Rooma klubis ja täna ma keskendun naftale siiani ma olen esmajoones kõnelenud gaasist, te kõik teate, milline kriis on viimastel kuudel siin aset leidnud, aga praegusel hetkel oleme silmitsi uue kriisiga, suure kriisiga, mis puudutab toornaftat ja eh, see eh, Äh, leiab aset, väheneb ta hindade kontekstis, mis on tegelikult turule sama halb kui äh, suuremad hinnad, sest et esmapilgul võib tunduda, et madalamad hinnad on ju tore äh, uudis, aga tegelikult ei ole olukord nii lihtne, sellepärast et madalad hinnad põhjustavad vägagi palju probleeme, nagu ma teile kohe näidata ka püüan selleks, et asjad nüüd õigesse konteksti panna, tahaksin ma rääkida teile naftahindade ajaloost, mida on võimalik siin näha kaheksakümneaastases perspektiivis, nagu te siin näete, siis punane joon äh, näitab inflatsiooniga korrigeeritud hindasid ja äh, need hinnad ei saa minna väga kõrgele, sellepärast et kui hinnad lähevad väga kõrgeks, siis äh, inimesed ei suuda endale naftat enam lubada ja see hävitab nõudluse ja kui hinnad on liiga madalad, siis juhtub vastupidine, äh, tootjad ja naftatööstus ei saa sellises olukorras tootja, toota ja müüa oma tooteid äh, kasumlikult ja keegi ei tooda ja kõik kaotavad. ja seetõttu ongi meil selline probleem ja viimastel aastatel on nafta hind käitunud äh, selliselt, äh, nagu te siin näete, siin on äh, trend kasvusuunal. miks me siis äh, näeme kulude ja hindade suurenemist? miks on hinnad nii kõrged? ma tahan teile siin näidata andmeid, mis on pärit Goldman ja Saksist. peaaegu kõik uued arengud äh, Äh, omavad head kasumlikkust äh, saja kahekümne dollariga barreli kohta. Äh, see tähendab seda, et uued naftaliigid, mis on väga ähm, mm, populaarsed äh,, siis kui neid arvesse võtta, siis äh, on vaja turuhinda, mis oleks äh, kõrgem kui sada kakskümmend dollarit palleri eest, et see kõik oleks kasumlik ja probleem seisneb selles, et kui hinnad ei ole piisavalt kõrged, ma viis minutit tagasi vaatasin, mis hinnad on ja nad on praegusel hetkel vähem kui seitsekümmend seitse dollarit barreli kohta, siis äh, tekivadki probleemid. Äh, seda sellepärast, et äh, väga palju raha investeeritakse nafta tootmisesse ja siis tuleb see müüa kahjumiga ja see on väga suur probleem. ma näitan teile siin ka võrdlustabelit. siin üleval vasakul pool te näete hinnanguid selle kohta, kui palju maksab nafta tootmine ja paremal pool siin allnurgas on võimalik näha, näha, kui suure hinnaga on võimalik või kui kõrge hinna eest on võimalik naftat müüa. Need alumise tabeli arvud on veidi juba aegunud, selle ma koostasin siin eelmisel nädalal ja täna me juba näeme nafta hinna alanemist suurel määral Äh, praegusel hetkel äh, on see hind umbes seitsekümmend kuus äh, ja peale dollarit palja eest. nagu te näete, et praegused hinnad on alla kaheksakümne dollari barreli eest ja see tähendab seda, et suur osa naftatootjaid piirkondi on juba kõrvale jäänud Äh, sest et äh, tootmine ei ole kasumlik ja kui äh, asjad pöörduksid kümne aasta tagustele normaalsetele tasanditele, siis me jääksime ilma viiekümnest protsendist maailma naftatootmisest ja see on väga suureks probleemiks ja seetõttu on küsimus selles, miks selline areng on toimunud, mis seda põhjustab. probleemi, probleem on väga lihtne Äh, nafta tootmine maksab järjest rohkem ja rohkem raha, see on järjest kallim ja selle põhjus on äh, lihtne see tähendab seda, et äh, varud hakkavad vähenema, see ei tähenda seda, et varud otse lõpevad, ei, meil on piisavalt naftat veel, mida kaevandada, kuid probleem on selles, et nii-öelda odav nafta on juba kaevandatud ja nüüd tuleb edasi liikuda kallima nafta juurde see on siis üleilmne tootmistrend ja te näete eh, siin eh, sinist osa. Eh, see on tavapärane nafta, toornafta ja te näete, et see areng on olnud üsna ühesugune viimase kümne aasta jooksul, kuid tootmine endiselt suureneb kollase ja musta nafta arvelt. mis on äh, teist sorti nafta. ja seda just kahjustavadki praegused arengud. Äh, siin on väga palju räägitud äh, naft-, vabandust, kildagaasist ja kildaõlist mis on üsna sarnased. siin see kivi ongi kilt ja siit saabki ähm, Gilda eh, õli eh, ja gaasi eh, ei ole asjad nii lihtsad, et lihtsalt puurida auk maasse ja saab kildaõli ja gaasi kätte. ei, see kivi tuleb purustada. meil on tehnoloogiad olemas, kuid see tehnoloogia on väga kallis. ja selle kivi purustamiseks on vaja rasket rasket tehnoloogiat, masinaid, mis on kallis. ja isegi, kui kogu seda kallist tehnoloogiat kasutada, siis eh, kildaõli eh, ja kildagaasi eh, Ehm, varude vähenemine on üsna kiires, kiire. Ehm, see tähendab seda, et frakkimisega tuleb jätkata, raha tuleb frakkimisele kulutada ja see tähendab seda, et finantssüsteem maksab selle raha, kui ehm, on olemas hea perspektiiv toodete müügiks, kui hinnad on piisavalt kõrged. aga kui hinnad ei ole piisavalt kõrged, siis finantssüsteem neid ressursse ei anna ja siis tootmine vähenebki ja see ongi see suur probleem, millega me silmitsi oleme. praegusel hetkel on kõik eh, nafta ja kildõli tootmises väga mures, sest et kui hinnad eh, langevad eh, ka edasi, siis me näeme ka, et tootmine väheneb ja see kõik mõjutab väga paljusid inimesi ja tööstusid ja lõppude lõpuks mõjutab see ka nafta ja gaasi tarbijaid, kliente ja ma liigun nüüd kiiresti edasi, see ongi see põhiline asi, millest ma teile rääkida tahtsin. Äh, põhiline mure on siis see, et äh, kõrgete kulude äh, ka on seotud see, et energia tootmiseks on vaja energiat, selleks, et see kivi purustada, on meil vaja energiat, sellest omakorda muidugi saab ka energiat. Äh, aga see äh, vahekord äh, või suhe on siis viimastel aastatel, isegi viimase sajandi jooksul olnud vähenemise suunas Äh, nüüd tuleb äh, üks ühik energiat äh, kulutada selleks, et viisteist ühikut saada ja alla kümne me langeda ei saa. tegemist on füüsilise faktoriga, varude vähenemise faktoriga, seda kahjuks poliitiliselt ja rahaliselt ei ole võimalik parandada, tegemist on füüsilise faktoriga, mis on seotud energiaga, me midagi teha ei saa, me saame lihtsalt arvutada välja asjade seisu, ma tahaksin siinkohal teile veel teatud andmeid näidata, sest energiatulu taastus energiate puhul on väga äh, vastuoluline, sest et internetis on väga palju erinevaid uuringuid ja erinevaid andmeid ja äh, ma tahtsin teile näidata, et taastuvad energiaallikad on fossiilkütustega teatud äh, aspektides võrreldavad äh, taastuvad energiaallikad ja nende eelis on selles, et nende energiatulu kasvab, sellepärast et tehnoloogiad paranevad, kuid kui me räägime fossiilkütustelt, siis eh, seal energiatulu järjest väheneb ja probleem süveneb eh, järjest. ma jätan siin mõned asjad vahele Eh, siin ma räägin eh, investeeringutest eh, taastuvenergiaallikatesse. me peame investeerima taastuvenergiaallikatesse ja investeerima sellesse kontseptsiooni, millega Saksamaa välja tuli, ehk siis energiapoliitika kannapööre. ja lõpetuseks äh, ma tahaksin öelda järgmist, mulle öeldi, et ma pean kümne minutiga piirduma äh,. tahaksin öelda siis kokkuvõttega seda, et energia tootmine nõuab energiat, energiatulu fossiilkütuste puhul väheneb sellepärast, sellepärast et varud järjest vähenevad ja see ei ole poliitiline faktor, vaid füüsiline faktor ja me oleme sellises olukorras, kus keegi ei võida, sellepärast et kõrged hinnad hävitavad nõudluse, madalad hinnad hävitavad pakkumise ja sellises olukorras ei võida mitte keegi ja see olukord muutub järjest hullemaks Äh, on väga palju huvitavaid poliitilisi arvamusi ja kaalutlusi Euroopa energiajulgeolekuga seoses, aga pikaajalises perspektiivis on ainus võimalus, mis meil on selleks, et energiajulgeolek tagada, on investeerida taastuvatesse energiaallikatesse äh, selleks, et äh, liikuda seda rada mööda, mille Euroopa on endale valinud, ehk siis investeerida äh, Äh, taastuvatesse energiaallikatesse ja muuta see, selle osakaal suuremaks oma energiastruktuurist. suur aitäh tähelepanu eest ja mul on veel äh, informatsiooni andmeid äh, selle teema kohta, kui te seda peaksite soovima, selleks te võite minna sellele veebilehele, mida te siin näete. suur aitäh selle ettekande eest, härra Saudargas raportöörina saab nüüd sõna. suur aitäh Äh, suur aitäh äh, selle väga selge ja olulise analüüsi eest, äh, mis peegeldas seda, mis praegusel hetkel naftaturul toimub. see on ääretult tähtis, sellepärast et Euroopa Liit sõltub suuresti importidest. ja ma hindan ka teie lõppotsust, järeldust, see sisaldub ka komisjoni teatises ja me loomulikult peame seda toetama, aga ma tahaksin tänase teema äh, juurde jääda ja sellega seoses rääkida, teie olete ekspert äh, naftatootmisprotsesside valdkonnas. ja te rääkisite meile pikaajalistest ja aeglastest tehnoloogia arengutest ja need võivad olla küll jätkusuutlikud, kuid aeglaselt ja samas me oleme näinud, et hinnad äh, kõiguvad päris järsult. Äh, tegemist on äh, ju majanduslike mehhanismidega, mis on väga keerulised ja põhjustavad kriisi. aga milline on teie arvamus, millised poliitilised sündmused ja geopoliitilised mõjud mõjutavad nafta hinda? või, äh, või on siin mängus midagi muud, aitäh, suur aitäh, härra Erikson on järgmisena sõna soovinud. suur aitäh! ma pean ütlema, et ma olen suuresti nõus äh, sellega, äh, mida te ütlesite, kui te kirjeldasite seda, mis toimub ja ka seda, mida me tulevikus Euroopas peame tegema selleks, et olukorraga toime tulla aga ma tahaksin teilt kuulda ka seda, mida te arvate praeguse olukorra kohta. kas praegu on tegemist turusõjaga? me oleme näinud, et USA-s on väga palju investeeritud fossiilkütustesse Nad toodavad palju rohkem naftat ja gaasi kui varem, nad kütavad turgu nii-öelda ka fossiilkütustega ja siis me näeme, et Saudi Araabia on ka reageerinud ja ka nemad toodavad nüüd rohkem naftat kui varem, sest nemad kaotavad niimoodi muidu oma turuosa ja turuhinnad nüüd langevad kiiresti ja see on ju turusõja mõju, sellepärast et äh, Saudi Araabia tahab ähm, katta äh, tahavad ähm, äh, nii-öelda tõrjuda kõrvale need investeeringud, mida on teha, tehtud USA-s ja, ja, ja Kanadas, mis on väga kallid olnud. suur aitäh ja nüüd härra Jaavar, meie variraportöör. suur aitäh, härra esimees äh,. mul oli väga hea meel äh, seda äh, ettekannet äh, siin kuulata. ja ma arvan, et see ettekanne tõstis esile energiaküsimuste strateegilised aspektid. me oleme siin arutanud põhimõtteliselt ähm, Venemaa ja Ukraina gaasikriisi küsimusi ja seda, kuidas tagada nüüd talvel äh, gaasitarned Euroopasse ja nii edasi. aga nüüd äh, me nägime seda, kuidas üleilmne energiaturg ähm, areneb äh, järgnevatel aastatel või aastakümnetel ja siin on selgelt öeldud välja see, et fossiilkütuste hinnad äh, ja energiatulu fossiilkütuste vallas väheneb sellepärast, äh, et arendatakse taastuvat vaid energiaallikaid ja sellega seotud tehnoloogiat, mis muutub järjest odavamaks minu küsimus on järgmine. sellises olukorras ja see on ka üks probleeme, mis mul on energiajulgeoleku strateegiaga, millest me põhimõtteliselt siin täna räägime. kas tegemist on ikka strateegiaga, kas eh, on tegemist millegagi, eh, kus räägitakse, kuidas Euroopa julgeolekut eh, energiavaldkonnas tagada pikaajaliselt või Äh, jääb see siiski äh, tegevuskava tasandile järgnevatel kuudel ja aastatel ja kuidas teie, härra Pärdi, äh, näete seda, millised on otsustavad sammud, mille Euroopa peaks astuma järgnevatel aastatel selleks, et energiajulgeolek saavutada, kuidas ja kuhu investeeringuid teha energiatõhususse, taastuvatesse energiaallikatesse, kuidas oleks võimalik tagada Euroopa jaoks tõeline energiajulgeolek, Ehm, ja seda siis kontekstis, kus me pöörame pilgu natukene kõrvale ka lihtsalt äh, gaasiküsimusest. Äh, suur aitäh. järgmiseks kolleeg Kali, palun. suur aitäh. Äh, see, mida te rääkisite, on silmi avav, kui me räägime nafta hinnast. nüüd tulud on vähenenud, aga nõudlus on endiselt olemas ja jääb püsima ja senikaua, kuni see kõik on kasumlik, siis naftat toodetakse ja müüakse. vaatamata sellele, ehm, mida te ütlesite langevate varude ja hindade kohta. mina Euroopa Liidu Kanada delegatsiooni liikmena käisin kaks aastat tagasi Kanadas ja sealsed investeeringud on väga äh, suured ja nemad ei vähenda äh, Äh, kindlasti äh, ähm, mahtusid, kui me räägime kildagaasist ja kildaõlist. ma tahaksin ka küsida, et äh, milline roll on OPEC-il naftahindade kujundamises üleilmselt ja teie lõppsõnaga seoses, ma tahaksin öelda, et need olid väga hästi öeldud sõnad, meil on vaja rohkem taastuvaid energiaallikaid Euroopas, aga me peame kasutama ära kõik ressursid, mis meil Euroopas kasutada on, lisaks sellele nii taastuvad energiaallikad kui muud. ja eh, teie, ma sain aru, ütlesite, et oleks rumal, eh, kui eh, liiga vara mis tahes ressursid keelustada või kõrvale jätta. härra Turmas, kaks minutit, palun jaa, ma äh, kasutan äh, vähem äh, kõneaega ära ja ma kompenseerin sellega eelnevat kõneületust. suur aitäh, et te rääkisite energiatulu küsimusest naftatööstuses. mul oleks hea meel, kui te seda veel kord veidi selgitaksite, miks need uued tehnoloogiad vajavad rohkem energiat, kui Saudi Araabia naftaväljadel seda vaja on. Äh, minu või meie analüüsite, äh, mis puudutavad Ameerika gaasi, äh, siis meie näeme, tegemist on kildagaasi mulliga. tavapärane gaas ja nende näitajad USA-s langevad väga kiiresti härra Bratušek enne teid äh, ütles ka, et kui frakkida, siis kahe aasta jooksul äh, saavutatakse tipptase ja pärast seda tuleb äh, frakkida rohkem ja see mm, frakkimine on vähem tootlik kui see, mis algselt toimus. ja milline on teie seisukoht seoses sellega, mis USA-s toimub ja millal teie arvate, et see mull, mis neil seal praegu on, lõhkeb? suur aitäh, härra Lambsdorff, palun, meie komisjoni aseesimees. suur aitäh, jah Äh, tõesti, tõsi on see, et kuuekümnes riigis äh, nafta tootmine on langustendentsis, kuuskümmend riigi üle kogu maailma ja nüüd, kui me äh, vaatame gaasitarneid siin kontekstis ka, siis mina tahaksin küsida kahte küsimust. kõigepealt Äh, meil on ka teatud keskkonnaalaseid muresid seoses äh, nafta kaevandamisega, sellepärast et kakskümmend viis protsenti kõikidest äh, naftareservidest on nüüd Arktika piirkonnas ja see tähendab seda, et kui me tahame naftat hakata kaevandama nendes piirkondades, peame me arvestama teatud keskkonnamurede ja küsimustega. ja nüüd teiseks metaangaasialane arutelu Eh, Vene Föderatsiooni teatud uurimused on eh, näidanud, et eh, meil on metaangaasivarusid, mis väidetavalt peaksid meie vajadusi rahuldama neljasaja aasta jooksul. kuid ka sellega on seotud teatud keskkonnalased probleemid, sest need metaanigaasi reservid on väga rikkalikud, need on väga energia Äh, intensiivsed, aga nad on ähm, igijääs kinni, igikeltsas kinni ma olen Euroopa Liidu paljudelt ähm, allikatelt küsinud selle kohta, aga seda praegu ei kaaluta, seda praegu ei arutata. Teie spetsialistina, kas te võiksite vastata sellele küsimusele? kas teil on mingisuguseid arvutusi, mingisuguseid hinnanguid või täpsemat informatsiooni äh, metaangaasivarude kohta? aitäh. proua Kappel, palun. härra Bardi, te näitasite seda, äh, kuidas äh, õli või vabandust, nafta tootmine äh, Ehm, on tasuv, ehk siis eh, milline on see tasuvuse määr, te tõite siin välja vahemikku eh, seitsekümmend seitse eh, dollarit barreli kohta ja sada kakskümmend dollarit barreli kohta. ja Äh, kui me räägime energiajulgeolekust ja strateegiast, äh, siis me peame tegelema äh, energiaallikate mitmekesistamise küsimusega ja kui me sellest räägime, siis me räägime ka taastuvatest energiaallikatest ja siin on teemaks see, et taastuvate energiaallikatega seonduv tootmist toetatakse väga tugevasti ja mina tahaksin teada, mida oleks võimalik siin ära teha või ei olegi see teie arvates võimalik vajalik eh, selleks, et eh, see mitmekesistamine oleks jätkusuutlik eh, selleks, et mm, rohkem taastus, taastuvaid energiaallikaid turule tuua. aitäh! suur aitäh! kolleeg Karin Mikke, palun! suur aitäh, ma ei ole absoluutselt nõus professor Pardiga. kui gaasihinnad langevad, siis äh, parem, siis teatud äh, rafineerimistehased lähevad pankrotti, teised võtavad selle tootmise üle ja teiseks äh, mõned on tuumaenergia vastu, kildagaasi vastu ja kui nad seda on, kui nad niimoodi suhtuvad, siis nad on idioodid. E, dziękuję. Pan e, Mańka. suur aitäh, härra Manka, palun. pan pretseda, e, pan professor Prinisritši nam naos-. suur aitäh, härra esimees härra professor, ma leidsin, et teie ettekanne oli väga huvitav ja äh, selline olukord, mida kirjeldasite, on tegelikult kasulik ju taastuvate energiaallikate tootmise valdkonnas. ja ma mõistan, et äh, on riike, kus äh, hinnad on nii madalad, äh, et see takistab ka taastuvate energiaallikate väljatöötamist ja arendamist. ja meie teiseks ei tea, kui kaua see sõda praegu eh, kestab, eh, see võib kesta kaks-kolm aastat, keegi ei tea seda. ja eh, mm, see olukord kindlasti mõjutab ka taastuvenergiaallikatega seonduvat tootmist. suur aitäh, kas on veel sõnasoovijaid? kui ei, siis ma palun professor, et te nüüd küsimusi kommenteeriksite aitäh, jah, küsimusi oli tõesti palju ja ma äh, püüan anda endast parima, et oma tagasihoidlik arvamus äh, esitada nende küsimuste äh, kontekstis. kaks esimest küsimust olid üsna sarnased. milline on poliitiline mõju? me oleme näinud neid trende või suundumusi ja spekulatsiooni on väga palju kui me räägime nende sündmuste poliitilisest ja strateegilisest mõjust, kui lugeda praegu olemasolevat kirjandust, siis paljud jõuavad järele, järeldusele, et Saudi Araabia manipuleerib turuga, et venelasi kahjustada ja see kõik on täiesti võimalik. ma olen täiesti veendunud, et tõesti püütakse teatud määral ka turgu mõjutada ja moonutada, aga me peame olema väga ettevaatlikud, me ei tea seda kõike täpselt. see, mida me teame ja mida me mõõt-, mõõta saame, on tootmiskulud ja tootmiskulud suurenevad see on sarnane vormel ühe autoga sõitmisele Äh, piloot võib olla väga hea, kuid kui auto piisavalt äh, kiiresti ei sõida, ei ole võimalik võita ka väga head piloodil ja see on praegu, mis toimub Ferrari'ga, aga noh, hea küll. ja ma arvan, et Saudi Araabial on väga häid võimalusi äh, veidi turgu manipuleerida, kuid ta ei saa seda teha väga suurel määral on ka üks legend, mis ütleb, et Saudi Araabia võiks väga lihtsal, lihtsalt Ähm, tootmist suuresti äh, tõsta, aga tegelikult see lihtne ei ole, sellepärast et kui vaadata Saudi Araabiat, millest väga palju praegu räägitakse, siis ka seal on probleeme. Äh, nafta seal on endiselt odavam kui äh, Venemaa nafta ja palju odavam kui Ameerika nafta, kuid ka nende varud on vähenemas. ja seetõttu mina isiklikult ei arva, et kuidas palun, küsib kõneleja. vabandust kuid nemad on tahtlikult üle hinnanud oma naftareserve ja no see on täiesti teine lugu ju ja see on tõesti äh, õige. Äh, nad seda tõesti ka tegid, äh, kuid te, tegelikkus on selline, et see teave, mis meil on mõnede Lähis-Ida riikide kohta, on tegelikult fragmenteeritud ja seetõttu on keeruline aru saada täpselt sellest, mis seal toimub. minu isiklik seisukoht on selline, et Eh, nad on ehm, oma piiril üsna lähedal eh, ja Saudi Araabia ei saa eh, oma mahtusid väga suurel määral suurendada võrreldes sellega, mida nad praegu teevad ja mina tahaksin keskenduda rohkem keskpikale ja pikale perspektiivile. praegu inimesed mängivad sellega, mis neil on, aga pikaajaliselt on tootmise suurendamisega probleeme kõigil. nüüd teiseks taastuvate energiaallikate küsimus. kas taastuvad energiaallikad võivad olla fossiilkütuste tõeliseks konkurendiks? see on väga hea küsimus, sellepärast et meie ühiskond on arenenud fossiilkütuste toel ja najal ja see ongi see probleem, mis meil praegu on, eh, sest eh, kui eh, vaadata seda energia netotulu, mis on energiatulu investeeringutelt, siis on võimalik näha, et taastuvad energiaallikad on tasuvamad kui fossiilkütused praegusel hetkel. aga meil ei ole sellist äh, Äh, struktuuri, äh, mis võimaldaks meil lihtsalt taastuvaid energiaallikaid kaasata oma energiastruktuuri suuremal määral, sellepärast et meil on äh, näiteks transport kõik fossiilkütuste, bensiinipõhine kui nüüd äh, hakata äh, mm, tavaautodelt elektriautodele äh, ümber minema, maanteedelt rongidele ümber minema, siis see on väga suur samm, kuid me peame mõtlema, milline on alternatiiv. meil ei ole varude vähenemisele alternatiivi, me ei saa poliitiliselt lihtsalt soovida, et, et varud ei väheneks, need varud vähenevad ja me peame selle peale hakkama mõtlema. ja me peame hakkama mm, edasi liikuma ilma ideoloogiliste seisukohtadest võtta. see on tõesti probleem, millega me silmitsi seisame ja me peaksime nii palju kui võimalik püüdma ähm, tekitada lisa mm, tootmismahtusid taastuvate energiaallikate arvelt. meil sellel aastal on olnud juba piisavalt kriise ja probleeme saab olevat kindlasti ka tulevikus aga Euroopas on suutlikkus kasutada taastuvaid energiaallikaid Te teate, et ka Põhja-Aafrikas on kavandatud ehm, taastuvate energiaallikate jaamasid selleks, et sealt energiat siis ehm, Euroopasse transportida me peame selle peale ka mõtlema, kui kulukaks see kõik läheb ja nii edasi. ja nüüd, kui nafta hinnad langevad, äh, siis äh, kas see tähendab seda, et konkurents, mida pakub äh, taastuvenergia, avaldab oma mõjusid? minu arvates mitte, sellepärast et Äh, et see energia, mida uued taastuvad energiaallikaligid nagu näiteks päikeseenergia ja tuuleenergia toodab, see energia hulk on ikkagi veel üsna väike. Äh, ja äh, paljudes riikides nõudlus ka väheneb, näiteks Itaalias on riik, mida ma üsna hästi tean, siis seal on nafta on nõudlus viimase paari aasta jooksul vähenenud umbes kolmkümmend viis protsenti, see tähendab seda, et me tarbime vähem. kogu Vahemere piirkond Äh, sealsed Euroopa riigid ähm, vähendavad oma äh, energiatarbimist ja see mõjutab suuresti nõudlust ja see on ka üks põhjustest, miks nafta hinnad vähenevad, sellepärast et praegusel hetkel äh, on meil nafta ületootmine, võttes arvesse seda, mida tegelikult turg võiks tarbida Äh, mõned kuud tagasi oli hind äh, üle saja dollari barreli eest, aga sellised riigid nagu Itaalia ei saa endale selliseid hindu lubada. Äh, siin esitati nüüd veel üks küsimus, mis oli seotud sellega, miks nende uute tehnoloogiate jaoks on vaja rohkem energiat, see on väga hea küsimus. näiteks frakkimise tehnoloogia on väga keerukas, see on võrratu tehnoloogia Eh, sellepärast, et eh, ei piisa ainult eh, augu puurimisest maasse, hakatakse puurima vertikaalset auku ja siis ta peab aeglaselt muutuma horisontaalseks Äh, seda ei ole üldsegi mitte lihtne teha, proovige seda kodus järgi teha ja kui te selle suunamuutuse olete ära teinud, siis äh, tuleb äh, sinna pumbata suure survega vedelikke, et seal sisalduvad kivimid purustada. kui selle kõige peale mõelda, siis see on kõik võrratu ju, mina isiklikult ei saa aru, kuidas see üldse võimalik on, aga selle kõige kontekstis tuleb mõista seda, et see kõik on väga kallis asjaolu, et kildagaas on USA-s nii odav, ei ole seotud selle tootmisodavusega, ei. seda on kallis toota, aga ta on odav sellepärast, et teda toodetakse lihtsalt liiga palju. ja see on seotud ka selle finantsmulliga sest äh, tööstus äh, võtab vastu investeeringuid äh, heade aegade ootuses, kuid neid ei ole veel kätte jõudnud ja samas nad ikkagi toodavad suurtes mahtudes seda gaasi ja tekkinud on mull, sest et väga paljud tootjad müüvad nüüd kahjumiga ja selle on põhjustanud see finantsfaktor Su. jaa, suur aitäh ja e, millal see gaasimull siis lõhkeb, see on hea küsimus ja kui keegi seda juhtub teadma, siis palun öelge mulle ka. ja üks asi veel väga kiiresti, see puudutab äh, e, e, metaangaasi minu arvates on tegemist ressursiga, mis on vägagi ülehinnatud. on olnud väga suuri ähm, äh, arvat-, on arvatud, et on väga suuri varusid äh, seal ähm, igikeelsas, aga minu arvates on need hinnangud, millega on välja tuldud, äh, täielikult üle paisutatud. ja viimaseks, kuidas oleks võimalik muuta taastuvad energiaallikad konkurentsivõimeliseks, lõpetagem selle subsideerimine, see on väga hea mõte Äh, võib-olla praegusel hetkel peaksime alandama mõned äh, subsiidiumid, toetused, äh, kuid asja mõte on selles, et finantsturud peavad uskuma ja investeerima ise sellesse turgu, sellepärast et see turg on ise juba kasumlik. sest et investeerida mitte taastuvatesse energiaallikatesse on valik, mille peab langetama turg ma arvan, et me liigume siin õiges suunas, sellepärast et siin on võimalik palju raha teenida ja siin on veel üks küsimus, siin üks härra ei olnud minuga nõus, küsimus läks küll tõlkes kaduma, aga võib-olla me saame kahepoolselt seda teemat teiega hiljem arutada, aitäh! Excellence! suurepärased kõned, suurepärased küsimused ja vastused. tänan teid kolme sest nüüd tulevad teie asemele siia uued esinejad ja seetõttu tänan kõiki, kes äh, sõna võtsid. aitäh ka äh, küsijatele ja, ja aitäh nende vastuste eest. ja nüüd proua Torte Puker. Charlinas, palun tulge nüüd teie siia poodiumile ja esitage oma ettekanded ja kõigepealt hüppame nafta küsimuse juurest gaasi küsimuse juurde. ja arutame fossiilsete süsivesinikute, süsivesinike küsimust ja seda, milliseid äh, võimalusi võib pakkuda idapoolne Vahemeri ja äh, räägime ka partnerlussuhetest Vahemere idakalda riikidega, eriti mis puudutab ühise gaasiterminali ja ühenduspunkti loomist, see on siis teie teema ja palun, teil on sõna. suur tänu, härra esimees, lugupeetud Euroopa Parlamendi liikmed, lugupeetud külalised. mul on suur rõõm täna siin viibida ja teile sel teemal kõne pidada, sest ma arvan, et äh, just see küsimus võib aidata lahendada Euroopa energiajulgeolekupoliitika, energiajulgeoleku küsimust ja samuti siis äh, aidata luua energiaühendust Euroopas. Uh, mul on ka slaidid, mida tahaksin teile näidata. okei okay.. Do you see enough there? Is that fine for you? Yeah, that's fine. Good, very good. So um, there are a number of topics on mitmeid teemasid, mida tahaksin täna katta, hoolimata sellest, et aega on vähe. kõigepealt tahaksin rääkida Eestmedist ja energiaallikatest. ma arvan, et äh, Vahemere piirkond võib äh, panustada energiajulgeolekusse. aastal kaks tuhat kümme arvestati välja et tõenäoliselt on avastatud äh, naftaressursse ühe koma seitsme miljardi barreli osas ja on avastatud, on leitud ka kolme koma viie triljoni kuupmeetri mahus gaasi. ja et tuua ka mingi võrdlus, siis Euroopa gaasivajadus on viissada miljonit, äh, viissada miljonit kuupmeetrit äh, aastas. ja öö, ähm, ja vedelgaas võiks meil vaja olla kolm koma üks miljardit äh, barrelit aastas ning äh, kui me arendaksime välja kogu oma gaasivõimekuse ja seda ka ekspert, eksporditaksime, ekspordiksime, kui seda eksporditaks siia, siis kolmekümne kuni kolmekümne viie aasta jooksul oleks kaetud Euroopa Liidu maagaasi vajadusest kakskümmend protsenti. siinkohal on väga oluline äh, rõhutada Küprose tähtsust pärast seda, kui iisraellased ja Küprose ettevõtted on alustanud esialgsete puurimistega, siis on juba leitud umbes tuhat kakssada miljardit äh, äh, kuupsentimeetrit, kuupmeetrit maagaasi ja see tähendab seda, et tegelikult on äh, olemas väga suured võimalused, Küprosel siis umbes tuhat seitsesada miljardit kuupmeetrit, Iisraelis tuhat ükssada ja Liibanonis seitsesada ning ka Egiptuses on kindlasti maagaasi, kuigi seda ei ole veel leitud. ja kõik need kuus plokki, mis Küproses praegu on välja renditud, tõenäoliselt viivad meid umbes tuhande miljardi äh, kuupmeetri maagaasini. siin äh, näete siis äh, pilti sellest merepõhja osast, kus gaasi otsitakse. see kuulub Iisraelile, Küprosele ja Liibanonile ja siin näete, äh, millised plokid on äh, praegu renditud Küprosel. ja seal äh, teostab voorimistöid USA ettevõte. alates aastast kaks tuhat üksteist on seal aga ka esindatud Euroopa ettevõtted. süsivesinike avastamine Ismedi piirkonnas peab kaasa tooma suurema koostöö regionaaltasandil ja aitama kaasa selle regiooni majanduslikule äh, arengule ja samuti stabiliseerimisele, kuid me teame, et äh, praegu on meil Türgiga sellised probleemid, et tõenäoliselt ei ole võimalik neid ressursse täielikult kasutusele võtta. Türgil on probleemid mitte ainult Küprose, vaid ka Iisraeli ja Egiptusega samas on siiski väga oluline, et me saavutaksime regionaalse koostöö energiaalal ja et suudaksime paremini ära kasutada puurimisvõimekust ja samas kaitsta merelu Vahemeres selleks, et süsivesinikega seonduv tegevus ei põhjustaks lisasaastet. Nende uute ressursside väljatöötamine peaks olema kasulik Küprosele ja võib-olla aitab lahendada ka Küprose probleemi, mida soovivad kõik Küprose elanikud ISMED-i arengute esirinnas on Noble ja Telek. arvestades seda, et nende uurimisprogramm on äh, väga kaugele jõudnud ja seda nii Iisraelis ja Küprosel. kõik, mis seal toimub, mõjutab kogu regiooni. Küprosel on Eni ja Kogas, mis on samuti suhteliselt äh, edukad. Need äh, on täielikult toimivad ja loodetakse, et osa tööd lõpeb juba kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta alguses ja et töö äh, algab täisvõimsusel kahe tuhande viieteistkümnenda aasta teisel poolel. toetuste maksmine etappide kaupa on aidanud kaasa ka gaasitootmisele, kuid Liibanon äh, jääb äh, Küprosest ja Iisraelist maha ja ei ole selge, kuidas ta võiks järgi jõuda Iisraelis on kõige suurem offshore gaasiväli, mis veel mõne aasta eest oli maailma suurim gaasiväli ja mille võimsuseks on umbes kakskümmend, umbes viissada miljardit äh, äh, kuupmeetrit maagaasi selle gaasivälja majandamise esimene faas või esimene etapp on juba ka välja kuulutatud, sinna on saadetud äh, esimesed äh, alused ja loodetakse, et äh, tema aastane võimsus kujuneb, tema aastaseks võimsuseks kujuneb kuusteist miljardit kuupmeetrit ja eksportima hakatakse gaasi Iisraeli, Palestiinasse, Jordaaniasse ja Egiptusesse. järgmisel aastal algab selle projekti teine etapp ja siis algab ka eksport Türki ja äh, kui see projekt on edukas, siis kaetakse sellega Türgi gaasivajadused järgmiseks kahekümnendaks, kahekümneks aastaks. ja kui see ei õnnestu, siis on kaalumisel veel ka vedelgaasiterminal. Egiptuses on umbes kaks tuhat kakssada miljardit äh, kuupmeetrit maagaasi kuid viimastel aastatel ei ole kahjuks tehtud piisavalt selleks, et meelitada sellesse regiooni piisavalt investeeringuid ja et neid gaasivälju majandama hakata. ja see tähendab seda, et Egiptuses ei ole piisavalt, et Egiptust ei varustata piisavalt gaasiga, kuigi tal on piisav gaasivaru järgmise viie aasta jooksul peab Egiptus ilmselt gaasi importima, mis kõlab naeruväärselt, aga nii see on. ja praegu on neil kokkulepe ostmaks vedelgaasi terminali Algeeria, Alžeeriast ja gaasi Tamarist. Egiptuse kahe tootmisjaama ühine võimsus on umbes kaksteist, kaksteist miljon, miljardit kuupmeetrit ja sellest kasutatakse ära praegu ainult kakskümmend viis protsenti ka Euroopa võib sellest äh, tööst kasu saada. Noble mõtleb praegu sellele, millised võiksid olla tema äh, ekspordivõimalused äh, Afrodite gaasiväljalt puuritava gaasiga ja öö, oma esialgsed arvamused esitas ta Küprose valitsusele juba oktoobris. Noble eelistaks äh, eksportida gaasi ennekõike Vahemereäärsetesse riikidesse, kasutades selleks äh, torujuhtmeid äh, või vedelgaasiterminali ja tegelikult oleks ta veelgi õnnelikum siis, kui gaasi ostetaks temalt otse ja kui ostja ise tagaks tarne sihtpunkti. järgmisel aastal kavatsetakse seda nafta välja edasi, seda gaasi välja edasi arendada ja uusi eksporte asu-, alustada aastatel kaks tuhat kaheksateist kuni üheksateist Küpros, mis on Euroopa Liidu liikmesriigi, liikmesriik, võib seetõttu olla Euroopa Liidule väga kasulik ja aidata EastMedi äh, projekti riikidest gaasi tuua Euroopasse. selleks tuleb välja ehitada koridor, mis äh, tagaks Euroopa Liidule suurema energiajulgeoleku. aastal kaks tuhat äh, kaksteist algatati ka mitmeid projekte, kuid ükski neist ei ole tegelikult praktiline näiteks on olemas äh, offshore torustik Kreekasse, kuid seda kasutada on raske, sest merepõhi on väga ebaühtlane. mere äh, sügavus äh, nende torude juures on umbes kolm tuhat meetrit ja seetõttu ei ole nende torude kasutamine alati võimalik või alati ohutu. see, kui palju Küprosel üldse gaasi on, on alles selgitamisel, kuid esialgne puurimine on alanud ja arvatakse, et esialgne töö lõpeb aastaks kaks tuhat kuusteist ning et äh, siis äh, ka öeldakse, millised on edasised arengud aastateks kaks tuhat kaheksateist ja üheksateist. tõenäoliselt on arengud seotud vedelgaasi terminaliga Vassilikuses, äh, mis asub Küprosel või teise uue terminaliga, mis selleks ajaks välja ehitatakse. vedelgaasiterminal annab vajaliku paindlikkuse Eastmedi energiakoridori kasutuselevõtuks, mis tähendab seda, et lõpuks kujuneb Küproses selle regiooni sõlmpunkt siin on pilt sellest, kuidas võiks gaasi äh, Lõuna- ja Kagu-Euroopasse tarnida. ja nüüd siis paar sõna sellest, kuidas see projekt panustab Euroopa Liidu julgeolekusse, energiajulgeolekusse. Venemaa-Ukraina gaasitransiidi kriis äh, on tekit-, on meieni toonud arusaama, et ka Kagu-Euroopa tegelikult on vägagi haavatav, sest sõltub ainult ühest gaasitarnijast. ja seetõttu on Eastmedi avastused väga olulised. Afrodite gaasiväljalt äh, saadav gaas, äh, see tähendab siis Küprose gaas, võiks äh, olla meile kättesaadav juba aastal kaks tuhat kaheksateist. ja kui me vaatame praegusi prognoose, siis saaksime alguses aastas seitse kuni kaheksa miljardit kuupmeetrit ja hiljem rohkem. see tähendab seda, et vähemalt Kagu-Euroopa liikmesriigid saaksid selle projekti tõttu energiajulgeoleku, mida Nabucco neile andnud ei ole. ja nagu te näete nüüd sellest tabelist, siis äh, tähendaks see umbes poolt sellest gaasikogusest, mis praegu tuleb nendesse riikidesse Venemaalt. ette on nähtud ka pikaajaline struktuurne muudatus, mis puudutab vedelgaasi maksustamist ja need muudatused kestavad vähemalt äh, kümme aastat. kindlasti gaasi hind langeb, langeb ka vedelgaasi terminalide ehitamise hind ja Euroopa Liidu Ukraina-Venemaa kriis tähendab seda, et muutub ka olukord Aasia turgudel, sellepärast et Venemaa ja Hiina konkureerivad omavahel ning äh, nii Venemaa kui vedelgaasiterminalide omanikud on pööranud pilgud Aasiasse. Äh, Hiinast on saamas domineeriv energiaturg ja kui neil on leping Venemaaga, siis hakkab Hiina hindu dikteerima nii äh, Aasias äh, kui Euroopas peab gaasi hind olema õige, sest mitte keegi ei ole nõus ostma gaasi ükskõik millise hinnaga. gaasi hind peab ikkagi olema vastuvõetav turuhind ja EastMedi projekt ilmselt äh, aitab meid kõikide nende uute arengute puhul. aga tuleb ka aru saada, et kui me eelmisel aastal midagi otsustasime, siis see ei pruugi täna enam kehtida vaatame nüüd, milliseks võib kujuneda tulevik. on selge, et globaalne energia ja gaasiturg muutub väga kiiresti ning tulevased poliitikad ja arenguplaanid tuleb üle vaadata hea uudis on see, et Küproses on hiljuti ala, alustatud puurimistööga ning Euroopa saab Küprost aidata, kui aitab kaasa koostööle Küprose, Iisraeli, Egiptuse, Liibanoni ja Kreeka vahel ning kui aitab lahendada praegusi probleeme Türgiga. sellisel juhul on meil võimalik saada Eastmedi gaasi. Küpros saab kasu ka sellest, kui töötab välja pikaajalised arenguplaanid ja viib läbi institutsionaalse reformi selleks, et saada paremaid investeeringuid või rohkem investeeringuid ning kui Euroopa Liit äh, teostab tema tari-, äh, toetab tema taristuprojekte, suur tänu! Through... Äh, siiski, mul on veel üks slaid ja kui lubate, siis ütlen, et kõige tähtsamaks peetakse Äh, peetakse praegu ploki kaksteist, sellepärast et just sealt tuleb see eksport, äh, mis läheks siis Kagu-Euroopa liikmesriikidesse. on võimalik, et äh, tarned algavad juba aastal kaks tuhat kaheksateist ja kui Euroopa Investeerimispank seda finantseerib, siis on see võimalus kindlasti suurem, nii et Eastmedi gaasikoridori tuleks tulevastes plaanides arvestada. aitäh teile ja nüüd härra Soltatas, meie raportöör. aitäh, lugupeetud esimees ja aitäh ka ettekandjale, sellepärast et tegemist oli ettekandega äärmiselt olulisel teemal, mis puudutab äh, hiljutisi arenguid. see andis meile väga selge ülevaate. ja see on kahtlemata kooskõlas Euroopa Komisjoni teatisega, kus räägitakse energia äh, julgeolekust ja ka energiaallikate mitmekesistamisest ja sellest, et energia tootmist tuleb äh, suurendada ka Euroopa Liidu siseselt ja Küpros on ju Euroopa Liidu liikmesriik. samas oli huvitav ka see, et te tõite välja lõunamaa mõõtme. me oleme rääkinud Nabucco projektist mitmeid aastaid ja nüüd rääkisite te uuesti Kagu-Euroopast ja Lõuna-Euroopast. me oleme enne rääkinud South Streamist, mis on seotud Venemaaga, aga teie oma ettekandes mainisite mitmeid riike, näiteks Türgi, Iisrael, Egiptus ja ma tahaksin küsida, mis on teie meelest põhiline suund, mille me peaksime võtma poliitilises plaanis, sest kes iganes sellesse suunda vaatab, ütleb ilmselt, et see regioon on ju poliitiliselt ebastabiilne. milline on teie seisukoht, kuidas me saame selle perspektiivi muuta jätkusuutlikuks? aitäh, härra Javol. aitäh, härra esimees, väga lühike küsimus. mismoodi te hindate potentsiaalseid riske seoses väga kalli ja väga võimsa gaasitarneprojektiga? Euroopa vedelgaasi terminalid on on tegelikult võimelised tootma kakskümmend viis kuni kakskümmend seitse protsenti Euroopa energiavajadusest, nii et tegelikult äh, meil on ähm, ülepakkumine. kas te arvate tõesti, et on mõtet investeerida metsik kogus raha, kui meil tegelikult on äh, vedelgaasiterminalid juba olemas, on olemas ka taristu ja see on isegi juba praegu üle, ähm, üle pak-, meil on ülepakkumine, kas on mõtet maksumaksja raha raisata? Eh, eh, minu küsimus on järgmine eh, ma tahaksin küsida seda, mida meil on võimalik Euroopa Liidult oodata? kas Euroopa Liit tõesti võiks taristu väljaehitamist toetada? me oleme kuulnud ettepanekuid, mis on seni esitatud, aga mida teie meelest peaks Euroopa Liit tegema selleks, et infrastruktuuri toetada ja seeläbi toetada ka energiajulgeolekut? see on esimene küsimus ja teiseks, kuidas teha koostööd nimetatud regiooni riikidega? ma tean väga hästi, et nii Iisrael kui Egiptus ja võib-olla tulevikus ka Liibanon peavad leidma tulevikuks vajalikud ressursid. mida meie peaksime tegema, et koostöö nende riikidega oleks parem ja et me tagaksime energia ähm, tõhususe ja julgeoleku? härra Lambsdorff. aitäh, härra esimees, mul on kaks äh, küsimust. esiteks avaldas mulle muljet esineja arvamus sellest, milliseks kujuneb meie tulevik ja kui ta tõesti arvab, et äh, selle projekti abil, et kas ta tõesti arvab, et selle projekti abil on võimalik lahendada Küprosel finantskriis? ja teine märkus puudutab Iisraeli, sest te mainisite siin Iisraeli. võib-olla saame siin parandada härrasmeest, kes kord ütles, et Mooses oli lollpea sest ta juhtis juudid ainsasse riiki Lähis-Idas, kus ei ole mitte mingisuguseid nafta ja gaasiressursse. ei ole mingeid varusid. aitäh. härra Fox. ka tema on väliraportor. aitäh, härra esimees ja suur tänu ka kõnelejale. Euroopa Liidul on piiratud hulk raha, mille abil energiataristut välja ehitada, mille abil äh, ehitada sõlmpunkte või torujuhtmeid. mina leian, et selle raha abil tuleb tõhustada energiajulgeolekut nii, et tekiks tõesti energia siseturg ja et Euroopa Liidu liikmesriigid saaksid omavahel energiaga vabalt kaubelda millised projektid on teie arvates parimad selleks, et äh, seda eesmärki täita? ja kas te usute, et suudate objektiivselt põhjendada, miks peaks Euroopa Liidu raha kulutama gaasiprojektile äh, Vahemere idaosas või oleks ehk sellele rahale ka mõni parem kasutusviis? näiteks äh, tõhustada Euroopa Liidu siseseid ühendusi kas on veel sõnasoove? näib, et mitte. ja seetõttu saab vastuseks sõna kõneleja. härra Ellis. suur tänu teile, härra esimees. mis puudutab äh, Lähis-Ida või täpsemalt Vahemere idaosa regiooni stabiilsust, siis kõik selle regiooni riigid teevad tihedat koostööd Küprosega. Küpros, Kreeka, Egiptus, Iisrael, Liibanon. Nad teevad omavahel koostööd ja selle koostöö keskmes on Küpros. ainuke riik, mis jääb kõrvale, on Türgi. ja seda tema probleemide tõttu Küprosega aga Türgil on ka energiavajadused. ja Türgil on ka turg, mis saaks kasu gaasialasest koostööst. Le-, Leviatani projekti etapp kaks kuulutatakse välja ju järgmisel aastal ja see võib tähendada ka Türgi jaoks väga suurt gaasimahtu, mis lahendab ka Türgi probleeme ja äh, Türgi praegu tegeleb oma probleemiga ning ma arvan, et Euroopa Liit võib sellesse koostöösse samuti panustada. Iisraeli ja Türgi vaheline gaasiühendus, äh, kui see õnnestub, siis aitab see kaasa ka regiooni stabiliseerimisele üldiselt. mis aga puudutab Euroopa Liidu äh, võimekust ja vedelgaasiterminale, siis jah, tehtud märkus on õige aga kui need terminalid on juba olemas, siis võiks neid ju paremini ära kasutada, nii et nad saaksid kuskilt vedelgaasi ja teatud osa vedelgaasist võiks tulla Eastmedi projektist ja Küprosest, Küproselt. mis puudutab taristute küsimust, siis äh, see, kui Euroopa Liit toetab Eastmedi koostööd, ei pruugigi see olla väga kallis, investeeringud ei ole väga suured, pigem tuntakse siin puudust poliitilisest toetusest ja poliitilisest tahtest, et oleks võimalik praegu laual olevaid küsimusi lahendada. muidugi on sellel regioonil vaja ka raha, investeeringuid, aga nagu ma ütlesin varem, Kagu-Euroopa on praegu ülejäänud Euroopast justkui kõrvale jäänud. ta ei saa ju kasu sellest gaasist, millest saab kasu Lääne-Euroopa Kagu-Euroopa on väga sõltuv Vene gaasist ja tal ei ole tegelikult eriti valikuid. eelmisel aastal öö, osteti miljard kuupmeetrit gaasi Aserbaidžaanist. see on naeruväärne, see on niivõrd väike öö, maht ja ometi oli vaja sellegi saamiseks minna Bakuusse Kagu-Euroopa tahaks vabaneda sõltuvusest äh, Venemaa suhtes, et tunda ennast julgemalt. Küpros saaks anda Kagu-Euroopa liikmesriikidele gaasi. ja Euroopa saaks omalt poolt kasu, kui ta toetaks äh, e-, gaasi eksporti Kagu-Euroopasse, sellepärast et see aitaks kaasa ka energiaühenduse loomisele Euroopa Liidus ja aitaks kaasa energiajulgeoleku suurendamisele praegu, kus Euroopa Liit otsib energiajulgeoleku suurendamise võimalusi, on väga oluline kasutada ära ka Eastmedi gaasikoridori ja teha sellest Euroopa energiaturu osa. gaas on väga oluline, eriti oluline on ta Kagu- ja äh, Lõuna-Euroopa riikidele. sellepärast, et need, need riigid on vähem paindlikud seoses Venemaa gaasiga aga gaas, mis tuleks Euroopast, see oleks ju kogu Euroopa gaas. nagu keegi siin täna juba ütles, peame me kasutama kõiki ressursse, mis meile on kättesaadavad ja eh, esiteks peame ära kasutama Euroopa gaasi, enne kui me kuskilt mujalt vaatama hakkame. Küprose gaas on Euroopa gaas. globaalsed, eh, tähendab, gaasi hinnad maailmaturul langevad, gaas on praegu palju odavam kui mõne aasta eest seetõttu on ka Küprose gaas meile kasulik, aga praegustes Euroopa plaanides ei ole Eastmedi gaasikoridori sisse arvatud ja seda tuleks muuta. Eastmedi gaasikoridor peaks olema osa Euroopa energiaühendusest. on mitmeid küsimusi, mis tuleb kõigepealt lahendada. ja Euroopa Liit võib siin olla väga tähtsaks osaliseks see aitab kaasa ka äh, paremale koostööle ja stabiilsusele regioonis. see on siis see, mida võidavad äh, riigid, kes teevad Küprosega koostööd ja Euroopa Liit võidab suurema energiajulgeoleku. see on kõik. suur aitäh teile! aitäh teile nii ettevõtte, äh, nii ettekande kui kõigi nende vastuste eest. ja nüüd lähme me viimase teemani mis on ennekõike seotud taastuvenergiatega. ja proua Dorte Fouquet saab sõna, ta on jurist PBH-s ja samuti on ta Euroopa Taastuvenergia Agentuuri äh, äh, taastuvenergiate liidu äh, direktor. Teie ettekanne, lugupeetud proua, puudutab väga äh, tähtsaid küsimusi, täpsemalt siis äh, rohelisi energiaid äh, Euroopa julgeoleku tagamisel, prioriteet, see asjaolu, et need energiaallikad on prioriteetsed ja et me peaksime saama kasutada tõukefondide raha ja teil on sõna, palun. Thank you, Mr Chairman, it's a pleasure being suur aitäh! väga hea meelega viibin täna siin. aitäh lahkete sissejuhatavate sõnade eest, töötan selles valdkonnas juba kaheksakümnendate aastate lõpust ja hea meelega jagan mõtteid eh, meie seisukohtade kohta energiatõhususest ning eh, energia, mm, keskkonnasõbralikust energiast Euroopa Liidu strateegiadokumendi ning äh, paketi vahel on ka oma seos ning meil on Euroopas rahvusvahelisi kohustusi. esiteks lubasime maailmale, et lõpetame äh, kahe tuhande viiekümnendaks aastaks peaaegu täielikult süsiniku tarbimise eh, ning mingeid eh, negatiivseid emissioone selleks ajaks enam ei tohi olla. see on meie agenda, aga tundub, et Euroopa energiastrateegias sellest ei räägita. räägitakse pigem eh, sellest, kuidas fossiilkütust osta teistest riikidest peale Venemaa muuhulgas eh, uraani küsimus, eh, lahendus ei ole siin selge ning strateegia eh, dokumendi tulemus me võime jõuda suurema sõltuvuseni ning suuremate investeeringute gaasijuhtmetesse, mida enam ei ole vaja. me oleme mõtelnud strateegia muidugi puudutab ülemaailmset julgeolek, energiajulgeolekut, aga selle dokumendiga tutvudes äh, tundub, et siin ollakse natukene küünilised, pigem on see nagu äh, hädaabiplaan äh, gaasisektori äh, elus hoidmiseks ja mitte ei pakuta välja lahendusi selleks, kuidas kiirelt minna üle taastuvatele energiaallikatele. väljaspool Euroopast, Euroopat me näeme, on palju konflikte ja me näeme samuti, et see raha, mis me energia eest läheme, läheb tihti nende taskusse, keda me ilmtingimata ei toeta. minu isiklik arvamus on see, et konflikti süvenemine eh, korrupeerunud eh, riigiga, milleks on Ukraina ning majanduslikult nõrga Venemaaga, see on Euroopa prioriteet. aga ma leian, et sellest ei räägita piisavalt dokumendis Ukraani, Ukraina gaasimaksed on oluline küsimus, aga see on ka väga kurb lugu. mis puudutab äh, strateegiat, siis me leiame, et meil on vaja kõigepealt väga tugevat äh, ja sihtpärast äh, taastuvatele energiaallikatele üleminekut, me peame samuti vähendama süsinikusisaldust ja ma usun, et meil on häid näiteid. saaksin siin välja tuua Rootsi äh, kes on oma programmides transpordis eriti vähendanud fossiilkütuste osa, eriti viimastel aastatel. ja siin on tõesti suur läbimurre toimunud. samuti on meil vaja selgeid, selget ajakava selle kohta, kuhu me tahame minna, meil on vaja samuti kontrollitavaid kontrollpunkte, meil on vaja samuti analüüsi, aga analüüsi ma tegelikult ei näe. ning samuti me peame vaatama, mis hetkel investeeringud suurtesse taristutesse hakkavad tulemusi tooma ja kuidas me läheneme kahe tuhande viiekümnenda aasta eesmärkidele. on teatud alused selles strateegias, aga ma leian, et liiga palju keskendutakse gaasile ja fossiilkütustele, sellest ei piisa, et edasi liikuda räägitakse natukene energianõudluse äh, piiramisest, aga siin ei ole liiga selgeid äh, suuniseid selle kohta, kuidas tulevikus saavutada energiatõhusust Euroopas. siseturul on meil seda vaja, meil on vaja ju energiat elektri jaoks ja ka muudes valdkondades, aga siin keskendutakse liiga palju ainult kahele osale võrd, võrdlusest, aga selles valemis on veel muidki osasid energiale tootmise suurendamine Euroopa Liidus, see on jällegi üks viis, kuidas äh, edasi liikuda, aga seda käsitletakse väga kummaliselt, tundub, et tõhusus ja taastuvate energiaallikad pigem häirivad, kui toovad kasu siin ning äh, siin oleks vaja rohkem selgust. keskendumine uraanile, tuumakütusele, gaasile, see on tõesti hingematav lausa siin. meil on me saame nii palju teha, me oleme nii palju õppinud, ma näen, äh, tõhususe osas ning taastuvate energiaallikate osas, me peame lihtsalt hakkama ellu rakendama, mitte lihtsalt kõrvale kalduma ja unustama seda, mida me saame teha oma energiaallikatega. tuumaenergia kindlasti ei ole liidu energiajulgeoleku tagamiseks hea lahendus, see on liiga kulukas, seab ohtu inimkonna järgnevateks aastasadadeks ning sellel on oma tõsised tagajärjed, me peame arvestama äh, sellega, et me oleme jäänud ka maha tehnoloogiliselt ning äh, leiame, et praegune tehnoloogia ei võimalda meil mingit kasu saada keskpikas perspektiivis. meil ei ole ka elektrikriisi, nii et äh, see ei ole peamiseks osaks äh, sellest loost. nüüd on meil olemas ka otsus ja ma leian, et see otsus äh, Hinkley Point, ma leian, et on täiesti kummastav, et äh, me lubame maksta äh, tagatud hind üheksakümmend kaks koma kakskümmend viis äh, Briti naela äh, megavati eest järgmise kolmekümne viie aasta jooksul äh, kui aga järgmise aastakümne keskeks me ei jõua kuigi kaugele selle kokkuleppega, siis tuleb veel oodata. samuti hinnad, see on väga huvitav. Need kajastavad samuti taristute kulukust. Te näete siin uue, uute tuuma aatomienergia puhul ning samuti päikeseenergia puhul hindu Ühendkuningriigis. ja kui vaadata Saksamaad, siis te näete, et Äh, mandrivälise energia puhul makstakse oluliselt vähem kui tuumaenergia puhul. Need taastuvad energiaallikad, siin on tulemusi saavutatud, Saksamaal on äh, otsustatud, et ei aatomienergiale ja siis äh, mis edasi. siin te näete seda, milline on Saksamaal taastuvate energiaallikate kasutamise äh, osa erinevatest sektoritest, te näete, et kõik lilleline ei ole, väga palju on veel vaja ära teha transpordisektoris ja kindlasti veel palju ka tõhususe osas ka selles riigis. peamised väljakutsed äh, on selged, aga ka lahendusi on olemas, vaataksin nüüd lähemalt. näiteks hoolimata toetusmehhanismidest on meil ka regionaaltasandil algatusi tehtud, energialinnakud ning samuti linnapead on näiteks kaheksakümne kolmes linnas ja kogukonnas sellistes riikides nagu Soome, Bulgaaria, Eesti eh, kaheksa miljoni inimesega jõudnud eh, nii kaugele, et on välja töötatud eh, jätkusuutlikud äh, tegevuskavad, mis äh, kokku maksab kaheksa miljardit, aga seega äh, on vähendatud viiekümne kuue protsendi võrra fossiilgaasi nõudlust, nii et te näete, et selliseid asju tehakse igapäevaselt ja, ja mina juristina üritan aidata luua ka korporatiivseid süsteeme, mille alusel see süsteem saaks toimida heaks võimaluseks suurendada investeeringuid äh, on olemas ja äh, seda räägitakse juba ka dokumendis, aga võib-olla oleks vaja siin natukene rohkem selgust selle kohta, kuidas ähm, kuidas, äh, kuidas üle minna Need mõned edulood Poola Poolas on kasutatud väga tulusalt äh, vastavaid fonde selleks, et äh, äh, luua rohule, rohelisemat majandust. võiksin veel jätkata. mida on tehtud nende programmidega? nagu energiatõhusad avalikud hooned, tänavavalgustus, teatud saasteallikate kaotamine ning transport ja nii edasi, nii et te näete, tõesti väga huvitav äh, rahastamisviis äh, riigis, äh, kus alati on väga palju kivisööst sõltutud, aga me näeme, et nüüd mitte enam ainult. Ungaris sama. Neil on väga huvitav projekt, nad on täielikult muutnud küt-, energia, energiaallikaid, nad kasutavad nüüd biomassi ning ka see toimib väga hästi. Eestis on samasugune arenev rahastu ning me näeme, et kõik need edulood, äh, hoian aega kokku, ma ei saa pikalt nüüd peatuda, aga ma usun, te ise olete ka nendega tutvunud lihtsalt tuleb natukene enam vaadata seda, mida on tehtud, tuleb äh, ka Euroopa tasandil mõista seda ja meil, Euroopa peab aitama liikmesriikidel paremaid äh, struktuure luua ja aidata paremini neid äh, rahastuid kasutada. praegu sellega lõpetaksin, aitäh! suur aitäh! alustame sõnavõttudega, härra Saltargas, nagu ikka meie raportor aitäh, suur aitäh selle väga kokkuvõtliku analüüsi eest olukorrast energiatõhususe valdkonnas. ma tahaksin välja tuua selle, et te rääkisite sellest, et me peaksime arvestama üldises strateegias, et Eh, kohaliku tasandiga, sellepärast et eh, energiajulgeolekuga eh, ei peaks me tegelema mitte ainult kõige kõrgemal tasandil, vaid ka kohalikul tasandil. ja teie märkused on selles osas väga olulised. Te mainisite ka, tõite välja väga tugevad argumendid taastuvate energiaallikate kasuks võrreldes teiste energiaallikatega aga ma tahaksin ka küsida ja paluda teil rohkem rääkida sellest, kuivõrd võimalik on need taastuvenergia allikad muutuvad konkurentsivõimeliseks, mida, mis suunas tuleks äh, liikuda edasi? kas te usute, et tõesti taastuvatest energiaallikatest võib saada väga konkurentsivõimeline energiaallikas? suur aitäh, härra Kaarents! suur aitäh. päris huvitav see, mis te ütlesite. ma sain aru usutavasti ühest äh, asjast, mis te ütlesite, et tuumaenergia on halb ja taastuvad energiaallikad on head. see vist oli nii. ja tõite näiteks ka Saksamaa ja ütlesite, et näete, see riik läheb üle nüüd tuumaenergialt taastuvatele energiaallikatele, aga kui nüüd vaadata seda, mis tegelikult toimub, siis äh, me näeme, et Eh, Saksamaal minnakse pigem üle Kivisöele, Klaud Turmes rääkis ka sellest. sellest on kahju või ma ei tea, kas on õige siin eh, kuidagi hinnata seda, aga see on lihtsalt selle tagajärg, nii et me näeme, kuidas tööstus reageerib eh, hinnamärguannetele turul. Ameerika Ühendriikides toodetakse, toodetakse kildegaasi Äh, seega pannakse kinni äh, kivisöe põhinevad tu-, elektrijaamad ja luuakse kilda äh, gaasil toimivaid elektrijaame ja nii edasi. me näeme, et CO kaks ei vähene USA-s ja aga hinnad langevad. et ma arvan, et me ei, ma ei vaidlusta selle turumehhanisme, aga mm, kas te usute, et taastuvad energiaallikad suudavad niivõrd konkurentsivõimeliseks muutuda, et riik teeks poliitilise otsuse selle suunas, et lõpetada tuumaenergia kasutamine ning kivise kasutamine ja minna üle muule. kas tarbijad saaksid seda osta ka sobiliku hinna eest? suur aitäh, härra Laastov! suur aitäh! me kuulsime, et tuumaenergia ei ole lahenduseks aga meil võiks, aga mis meil siis Tšehhi Vabariigis oleks lahenduseks? jõed on liiga aeglase vooluga, meil on vähe kivisütt ja meil on ka taastuvate energiaallikatega probleem, need on hea täiendava allikana ja ma alati toetan täiendava allikana ka taastuvaid äh, energiaallikaid. aga ma pean ütlema, et näiteks el-, Elexi äh, elektrijaama puhul äh, toodetava elektri hind on kolm koma viis korda kõrgem kui äh, näiteks tuumaenergia puhul ja päikeseenergia puhul äh, kolmteist korda kõrgem. seda, seda seetõttu, et äh, päikesepanaalid saavad toimida ainult viissada tundi aastas ja Alexi puhul kaheksateist tuhat äh, tundi aastas. nii et te näete, et äh, olukord võib olla riigiti väga erinev. aitäh, härra Javor! aitäh, aitäh selle ettekande eest. Te olite ka ainus naissoost kõneleja täna hommikul, tahaksin teid eraldi tänada tahaksin kommenteerida natukene seda teemat, millest rääkis eelnev kõneleja härra Paati ja see on seotud äh, taristu küsimustega. Te mainisite, et isegi äh, kui taastuvad energiaallikad on konkurentsivõimelised võrreldes äh, tuumaenergiaga või fossiilkütustega, siis endiselt tõstatub taristu küsimus. väga keerukas on lahti saada fossiilkütuste ja tuumaenergia süsteemist, sellepärast et kõik meie taristud tegelikult on selleks välja ehitatud tahaksin küsida meie energiastrateegia kohta, kus keskendutakse väga palju fossiilkütustele ja gaasienergiale selle asemel, et tagada pikas perspektiivis energiaga varustatus. räägitakse sellest, et saab investeerida taastuvatesse energiaallikatesse ja nii edasi, aga lisaks sellele peame me raha kulutama ka ju endiselt tuumaenergiale ja gaasi ostmisele. kuidas te äh, näete suhteid siin äh, nende investeeringute vahel neisse kahte erinevasse valdkondasse, valdkonda? kas on võimalik äh, luua Euroopa ülene süsteem, mis sobiks kokku energiapoliitikaga, mille keskmes on äh, ühest küljest siis taastuvenergiaallikad ja energia säästmine, aga teisalt endiselt sõltume ka fossiilkütustest ja, ja tuumaenergiast. aitäh, proua Angelika! suur aitäh! ma tahtsin sõna võtta sellepärast, et äh, tahtsin küsida seoses teie kiidulauluga taastuvatele energiaallikatele, jah, see on kõik väga tore, aga minu kolleeg rääkis siin hinnaküsimusest ja ma jagan täiesti seda, mida tema sellega seoses ütles, kui me räägime toetuste subventsioonidest taastuvatele energiaallikatele ja meie probleemiks on eriti just Saksamaal just see, et meil on vaja ähm, tõesti ähm, äh, stabiilset ähm, e-, elektrit ja äh, sellepärast on meil praegu ka kivisöejaamad toimima, sest taastuvatest energiaallikatest ainult ei piisa ja meil on Saksamaal ka arutelusid sellega, seoses, kuidas oleks võimalik äh, tootmist suurendada, sarnased arutelud on Ühendkuningriigis ja Prantsusmaal ka aset leidnud ja kui me räägime tarust, tarnekindlusest, siis meil on tõesti vaja äh, stabiilset energiat ja äh, vaatamata teadusuuringutele, investeeringutele ja tehnoloogiatele ähm, ähm, ei ole meil praegu siiski taastuvate energiaallikate puhul ladustamisvõimalusi, stabiilseid ja piisavaid ladustamisvõimalusi äh, ja Saksamaal on väga suur tööstustootmise osakaal ja meil on vaja seetõttu ka stabiilset elektrit leida. Mr Zorinio aitäh, härra Sorinio. suur aitäh. tahaksin tänada proua Fouquet'd suurepärase sõnavõtu eest meil on vaja ühtset energiaturgu, mis oleks konkurentsivõimeline, mis oleks ka äh, Äh, kaitstud, aga selleks peab meie turg olema mitmekesine ning paindlik. kõik energiaallikad, kõik tehnoloogiad on olulised. me peame kõike omavahel kombineerima. taastuvate energiate küsimus sõltub suuresti kontekstist, sellepärast et fossiilenergia hind ju sõltub samuti kontekstist. Portugali valitsuses aastaid äh, tegelesin ka energiaga ning sellest tulenevalt võiksin ütelda, et nafta äh, sidumine teiste energiaallikatega viis selleni, et hinnad langesid. nafta äh,, vabandust, bensiini hind oli äh, ligi üheksakümmend dollarit Eh, kuid meil õnnestus samuti disainida eh, tootmine ajal, mil eh, meil ei olnud ilmtingimata seda toodet vaja. peaksime vaatama ka, milline on võrgustike ka kaasnev kulu. taastuvad energiad on problemaatilised selle selles osas. meie võrgustikud peaksid olema arukamad. et meil on vaja luua taristud, meil on vaja arvest-, arvestada sellega, et kõike seda on vaja. Äh, hind ei sõltu mitte ainult äh, mõningatest faktoritest, vaid ülemaailmsest äh, olukorrast. ülemkogu rääkis ühendustest, energia rohestamisest ja nii edasi, see on hädavajalik Euroopa jaoks. aga kuidas tagada kodanikuühiskonna osalus, kuidas anda mõista, et need küsimused on olulised? suur aitäh, palun järgmine kõneleja. Um, you made some interesting points, I think particularly. härra Kelly, suur aitäh! Te rääkisite mõningatest huvidest asjadest, näiteks, et tuleks vähendada süsiniku eh, kivisöe osa küttes ning transpordis, me peaksime kindlasti eh, sellele suurt tähelepanu pöörama ning eh, Äh, käisin ka teistega saadikutega vaatamas seda, mida tehakse Toyota peakorteris siin Brüsselis, mida seal tehakse, me näeme, et neil on elektriautosid palju ja see on väga huvitav ja loodetavasti tähendab see seda, et äh, tulevikus saavad meil olema ka sõiduautod, äh, mis on taskukohased ja mis ei sõltu fossiilkütustest. Te rääkisite ka taastuvatest energiatest härra Karis mainis äh, taskukohasust. aga ma tahaksin välja tuua veel ühe teema, mis puudutab minu koduriiki. üha rohkem ollakse vastu tuuleturbiinidele, seda tervislikel, tervisekaalutlustel ma ei tea, kas see kõik põhineb teaduslikel arvamustel või mitte, aga ma tahaksin küsida teie seisukohti selle kohta, aitäh. Thank you very much and madam Werner. suur aitäh, proua Werner. ja äh, suur aitäh, lugupeetud esimees, suur aitäh aitäh ka selle suurepärase ettekande eest. meie jaoks Saksamaal on olukord tõesti selline, et äh, taastuvenergiaallikad on äh, saavutanud teatud hinnataseme ja äh, kui võtta arvesse ka äh, hinnad, mis on seotud või maksumus, mis on seotud äh, tuumajaamade mahakandmisega, siis äh, need traditsiooniliste energiaallikate hinnad tõusevad ja sellega seoses siis see suhe läheb taastuvate energiate kasuks. meil on vaja taastuvate energiaallikate jaoks struktuuri ja praegusel hetkel on probleem selles, et meil on äh, kaks erinevat äh, võrgustruktuuri, mis äh, töötavad paralleelselt. milline on teie arvates tee ähm, edasi, kuidas me saaksime liikuda edasi taastuvate energiaallikate poole selleks, et nii-öelda vanadest jaamadest lahti öelda, seda ma tahaksin teada. ja nagu minu kolleeg ka siin mainis, siis ühildatavus või koostoime sest taastuvenergiaallikaid oleks võimalik palju paremini Euroopas ära kasutada, eh, kui eh, me saavutaksime oma eesmärk, mis me oleme pannud eh, ühendustega seoses. aitäh! kas on veel sõnavõtusoove? ma ei näe. siis paluksin proua, et te vastaksite. jah, suur aitäh! alustaksin küsimustest, äh, mis esitasid raportöörid ja samuti küsimus hinnasignaali kohta. Äh, kui meil on ETS hind äh, kivisöe puhul, siis ma arvan, et viimane ülemkogu otsus ei ole hea seoses ETS-iga. ka taastuvate energiate puhul me ei ole sellega rahul. kui te olete osalenud konverentsidel äh, gaasiküsimustes, kus mulle meeldib väga osaleda ja kui vaadata, millised on esimesed eesmärgid ja kuhu suundutakse, siis kindlasti mitte kivisöe poole, vaid pigem kasutatakse rohkem gaasi. energiatarnete tagamine, energiajulgeolek. meil on vaja hinnastruktuuri, proua Niibler, keda hindan väga palju tema töö tõttu Saksamaal, näiteks me maksime energia moderniseerimise eest ning äh, see on juba ka vilju kandmas. ning väga huvitav on vaadata, kuidas hinnad arenevad taastuvate energiatega me tahame Saksamaal, et meil oleks äh, tööstusriik ja me vähendame äh, koormust, maksukoormust äh, suure energiatarbimisega ettevõtetele, sellest tulenevalt üksiktarbijatel on hinnad natukene kõrgemad. ja me näeme, et hinnad jällegi alanevad, nii et me näeme, et päris palju on kõikumisi. nüüd süsteemide kohta me peame kõik koos edasi liikuma selles küsimuses ja ma loodan, et liikmesriigid ja komisjon samuti teevad rohkem koostööd neis küsimustes. meil ei ole uusi siduvaid eesmärke, see on vale märguanne, aga me peame selleks ka leppima, me peame sellest üle saama. turule juurdepääs nüüd Saksamaal, kui me räägime tuuleenergiast, eh, siis me näeme, et ka iga kuu eh, turul eh, hinda reguleeritakse ja see toimib. taristud, taristute puudumine, see probleem on olemas. see tuleneb meie minevikust ja me peame neist takistustest üle saama. aga seda on juba tehtud mida rohkem meil on erinevaid taastuvaid energiaid, seda parem. see ei ole nii keerukas. see ei ole nii raske, me teeme tööd minu ettevõttes ja enamuses ja kõikjal ja me tegeleme sellega, iga päev inimesed puutuvad sellega kokku, aga Saksamaal tuleb ütelda, on ka ühendusi teiste riikidega. vaadata seda, mida Portugali endine minister ütles, me näeme, et äh, kui varem ühendustest oli puudu, siis taastuvate energiate puhul tulekski see töö ära teha. jah, muidugi tuleb võrgustikku muuta arukamaks, otsida õigeid lahendusi, eriti mitte elektrisektoris. me ei ole veel äh, jõudnud äh, nende tulemusteni, mida tahame, aga väga palju on juba tehtud meie omaenda tööstuse poolt. Siemens ja teised. näiteks äh, kiirteedel äh, veokite elektripõhiseks muutmine ja nii edasi äh, kui siin öelda, et ainult viissada tundi saab päikeseenergiat kasutada, siis äh, Teil on võib-olla väga vananenud tehnoloogia, ei ole võimalik, et nii madalad arvnäitajad on äh, kaasaegse tehnoloogiaga. me, meil on äh, üheksasada tundi näiteks Taanis, nii et tõesti, see teeb mind pahaseks, kui ma selliseid asju kuulen. võib-olla viisteist aastat tagasi oleks võinud see nii olla, aga mitte praegu. me ei saa niimoodi edasi veel taristute kohta väga hea oleks, kui parlament äh, pöörduks komisjoni poole ja paluks, et viidaks läbi põhjalik analüüs äh, kogu äh, gaasivajaduse ja hinna kohta. ma arvan, et meil on väga palju halbu investeeringuid siin. see ei tule kasuks ka meie gaasitarnijatele, sellepärast et lõpptulemusena neil on ju vaja aega, et üle minna muule kui me lihtsalt ütleme, et äh, Putin äh, on liiga problemaatiline, vaatame, kust mujalt gaasi saada, see on vananenud, iganenud lähenemine, seda vaja ei ole. ning äh, jällegi ka mm, varu variantide kohta jällegi, mida rohkem meil on taastuvaid energiaid, seda parem vanad fossiilkütused, gaas, see on äh, valed lahendus, meil on vaja häid ühendusi, meil on vaja arukaid lähenemisi. võib-olla sellega lõpetaksin, aitäh. At least I have this red thing here <laughs> enne kui satun ajahätta, punane tuli juba põleb. Te vist vastasite kõigile küsimustele, vist jah? taskukohasus, võib-olla siin ütleksin veel, äh, kui vaatate seda slaidi, millest enne rääkisin. Inkli point ja, ja hinnad erinevate energiate vahel, siis me näeme, kuidas on hinnad allanenud tegelikult taastuvate energiate puhul aasta-aastalt. ma arvan, et tulevikus on hinnad veelgi madalamad ning meil on vähem probleeme ja takistusi ühelt taristule teise, ühelt taristult teisele üleminekuga. vahel tõesti tekitab minusse hämmastust ja võib-olla olen küüniline, aga kui minu ettevõtte juhatus tuleks välja sellise dokumendiga, nagu siin te olete nüüd heaks kiitnud, ilma finantsanalüüsita, ilma tugeva äh, põhjuste tagajärgede analüüsida, siis selle ettevõtte juhina ma tõenäoliselt ja mõtleksin pikalt järgi, kas ma ei peaks üldse pankrotti välja kuulutama. suur aitäh teie vastuste eest, suur aitäh äh, kõne eest ja nüüd on jõudnud kätte aeg kokku võtta kogu meie arutelu. ja meiega on siin veel meie pea viis külalist. aitäh teile selle eest, et me endiselt kõik ka siin oleme. palun, härra raportöör, kas ma võiksin paluda teie lõppsõna. Eh, eh, suur aitäh, lugupeetud esimees, ma tahaksin eh, tänada kogu südamest kõiki austatud kõnelejaid, sest tänane kuulamine on väga suuresti panustanud sellesse raportisse, mida siin parlamendis ette valmistatakse ja me oleme siin täna ettekannetes ja küsimustes ja vastustes äh, puudutanud minu arvates kõiki neid äh, erinevaid valdkondi, mida komisjoni teatis hõlmab, me oleme kõnelenud äh, naftast, gaasist, tuumaenergiast, loomulikult ka taastuse, taastuvatest energiaallikatest ja energiatõhususest. loomulikult ei hakka ma süvitsi nendesse erinevatesse valdkondadesse minema, sellepärast et need on teemad, mis kindlasti kaasatakse ka raportisse ja me jätkame kindlasti ka arutelusid. tegemist on arutelude jätkuga nii EKRE komisjonis kui parlamendis üldiselt kõikide nende erinevate teemade koha pealt. aga loomulikult tänane üritus siin on andnud meile parema pildi nendest probleemidest ja ma tahaksin veel kord tänada kõiki sõnavõtjaid, kõiki kõnelejaid ja ettekandjaid. ma tahaksin omalt poolt teha ka mõned üldised märkused. ma kõnelesin ka sellest alguses. selleks, et meil oleks tõeline energiajulgeoleku strateegia Euroopas. ei tohi see olla ühe talve strateegia. see ei tohi olla ka strateegia, mis keskendub ainult tulevasele talvele, tegemist peab olema pikaajalise strateegiaga. ja selleks, et meil oleks selline pikaajaline strateegia, peaksime me võtma arvesse loomulikult kõik need tehnilised aspektid aga teine ähm, õppetund, mille me täna siin saime, oli see, et energiasektori puhul me ei saa vältida poliitilisi olukordi, me ei saa vältida selles kontekstis geopoliitilisi äh, aspekte, mis mõjutavad kogu maailma. me oleme siin arutanud erinevaid aspekte, gaasi, nafta, tuumaenergia küsimusi ja see võib võib äh, lihtsalt nii olla, selline on elu. energiaga on alati seotud äh, poliitilisi pingeid, selline olukord juba on. niisiis, äh, meie peame langetama õigeid poliitilisi otsuseid me võib-olla ei peagi vältima energiastrateegia politiseerimist, aga meil on vaja õigeid ja tegelikke tehnilisi analüüse äh, ja reaalseid majanduslikke analüüse ja poliitilisi analüüse ning poliitilisi eesmärke. ning äh, selleks, et Äh, oma sõnavõtt lõpetada, tahaksin öelda, äh, et kui me räägime analüüsidest ja tänastest õppetundidest, äh, siis üks viimane tähelepanek minu poolt. me peame vaatama põhjalikumalt seda, kuidas me isegi kõneleme energiajulgeoleku strateegiast, sest me kõneleme järjest vähenevast sõlt-, sõltuvusest eh, importidest, aga tegelikult on olukord selline, et prognooside kohaselt meie sõltuvus suureneb järjest, aga meie räägime eh, sõltuvuse vähendamisest. see tähendab seda, et me jääme endiselt eh, sõltuvaks ja mida julgeolek siis endast kujutab? julgeolek kujutab selle sõltuvuskoorma jagamist, ühiselt kandmist see on suur probleem, meil on vaja sõltuvust äh, mitmekesistada, kui nii võib öelda, me ei äh, tohi olla keskendunud ainult ühele allikale, äh, mis võib kasutada seda allikat poliitilise mõjuvahendina. me peame tagama äh, turu, taristud äh, ja võimalused, äh, mis võimaldaksid kõikidel liikmesriikidel jagada seda koormat, mis tuleneb sellest, et me oleme välistest tarnijatest sõltuvad. suur aitäh veel kord kõikidele sõnavõtjatele, kõikidele osalejatele, see on väga oluline arutelu meil siin olnud ja me kindlasti jätkame nendega. suur aitäh! Äh, suur aitäh, me alustasime oma energiakolmnurka julgeolekust, äh, sellepärast et äh, ähm, üsna lihtne on aru saada sellest, et suurem julgeolek toob endaga kaasa suuremad võimalused hoida energiahinnad madalamad ja konkurentsivõimelisemad see ei ole võib-olla heaks uudiseks energiaettevõtjatele, kui me räägime siin madalatest energiahindadest, kuid äh, tegemist on hea uudisega kogu majandusele, tarbijatele, VKE-dele äh, ja loomulikult on vaja silmas pidada ka keskkonnakaitse küsimusi, see on ilmselge. see oli alguseks nüüd äh, ja kolmandal detsembril me jätkame oma arutelusid ja siis me arutame oma raportit, mis puudutab Euroopa energiajulgeoleku strateegiat. meil toimub seal arvamuste vahetus, niisiis me jätkame selle teemaga ühe kuu pärast. suur aitäh teile kõigile arutelu eest, kuid äh, kõigepealt äh, Eh, meie peasõnavõtjad siin, eh, kaks eh, neist istuvad siin poodiumil, proua Fouquet ja härra Charles Ellinas ja kolm ülejäänut on siis eh, professor Ugo Bardi, Vladislav Bartuška ja Roomas Svedas, eh, kes siin kõik meiega koos istuvad suur,. suur-suur aitäh teile kõigile teie panusest arutelusse, teie märkuste eest ja ma siiralt loodan, et me kohtume teiega ka tulevikus ja et me ka tulevikus saame arvamusi vahetada. aitäh! kell kolm äh, algab meie koosoleku järgmine osa, nii et lühike paus siiamaani, aitäh! Thank you very much.